metsade ning keskkonnakaitsjate kaitsmise kohta Euroopa Liidus. ma tahan veel kord meenutada, et äh, on võimalik äh, veel paluda sõna vaba mikrofoni vooruks. samuti on võimalik esitada sinise kaardi küsimusi. samuti võite kasutada elektroonilist süsteemi taotluse esitamiseks äh, ning äh, nüüd ma annan sõna äh, volinik Mimitšale. suur tänu, härra juhataja. tere hommikust, austatud parlamendiliikmed. komisjon on täielikult pühendunud metsade kaitsele, metsade taastamisele nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas selleks, et saavutada seda eesmärki, oleme välja töötanud laiaulatusliku õigusraamistiku. paljud metsad on kaitse all lindude ja elupaikade direktiivi kaudu. õigusraamistik nõuab, et mõned metsa elupaigad äh, taastatakse või äh, jäävad kaitsealuseks praegusel hetkel on kakskümmend kolm protsenti Euroopa Liidu metsaaladest üks osa Natura kaks tuhat võrgustikust. lisaks sellele liikide kaitse-eeskirjad nii lindude kui elupaikade direktiivi all kehtivad kogu Euroopa Liidu territooriumil. keskkonnakaitsjad on loomulik ning äh, möödapääsmatu partnerite äh, rühm ja me peame samuti võitlema keskkonnakuritegude vastu. praegusel hetkel komisjon hindab, kuidas direktiiv on aidanud keskkonnakuritegude vastasele võitlusele kaasa, praegu viime läbi avalikke kuulamisi kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani pärast seda hindame õigusakti ja, ja vajadusel vaatame selle üle ning parandame selle rakendamist. puidumäärus, puidumäärus peaks takistama ebaseaduslikult raide tulemusena saadud puiduga kauplemist, keskkonnakuritegusid peetakse ohuks ka Euroopa julgeolekule. nii nagu ka Euroopa kodanike heaolule seetõttu on keskkonnakuriteod võtme, võetud Euroopa poliitika tsüklisse ning tegeleme sellega võitluses tõsise ning organiseeritud kuritegevuse vastu kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks. Euroopa Liidu poliitilise tsükli peamiseks eesmärgiks on suurendada koostööd õiguskaitseasutuste vahel ning Euroopa ametite vahel selleks, et takistada organiseeritud kuritegelikel rühmitustel tegutseda operatiivse tegevuse kaudu. tuletagem meelde seda, et liikmesriigid vastutavad asjakohaste eeskirjade rakendamise eest ning nende ülesandeks on võtta asjakohaseid jõustamismeetmeid, sealhulgas ka sanktsioone kehtestada ning trahve määrata. komisjon teostab järelevalvet nende eeskirjade rakendamise üle ning vajadusel sekkub. Euroopa Liit pakub ka finantstoetusi met-, metsade kaitseks, taastamiseks ning äh, säästlikuks haldamiseks lähtuvalt Euroopa Liidu metsade strateegiast. Euroopa Liidu maaelu arengufondid äh, ühise poliitil-, ühise põllumajanduspoliitika raamistikus äh, on metsarahastuse peamiseks allikaks, seal on kaheksa koma kaks miljardit eurot eraldatud kuni kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani selleks otstarbeks. ja lõpetuseks äh, hiljutine teatis Euroopa Liidu tegevuse intensiivsemaks muutmiseks äh, Euroopa Liidu ja maailma metsade kaitsmiseks ning äh, taastamiseks annab meile võimaluse ka maailma tasandil intensiivsemalt tegutseda ning astuda üles bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu. praegu räägitakse sellest äh, algatusest Euroopa Parlamendis ning selles kontekstis äh, ei saa ma jätta toonitamata, kui oluline on puidumäärus, mis kehtib äh, nii puidu kohta, mida tuuakse kolmandatest riikidest Euroopa Liitu, kui ka Euroopa Liidus raide, tehtud raiet komisjonile on juhi-, komisjoni tähelepanu on juhitud tähe, komisjoni tähelepanu on juhitud äh, ebaseaduslikule raidele mitmetes liikmesriikides ning me hindame olukorda tähelepanelikult. Rumeenia puhul komisjon teeb koostööd ametivõimudega selleks, et olukorda hinnata. samuti komisjon parasjagu äh, analüüsib Kopernikuse pildimaterjale äh, selleks, et saada parem ülevaade Äh, raietegevusest Natura kaks tuhat aladel. aitäh! suur aitäh teile, härra volinik ja nüüd äh, anname sõna fraktsioonide esindajatele ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Buda üheks minutiks umbes nelikümmend protsenti euroopa liidu maa-aladest on kaetud metsaga üle kolme miljoni inimese töötab metsasektoris tõesti tohutult oluline sektor, tohutult olulised varud kõiki, igasuguse elu jaoks. oluline on see ka har-, harvalt tasustatud piirkondade jaoks, kus väga palju sissetulekutest tuleb metsast. samas tegemist on ju nähtusega, mis ei tunne meid ohustab nähtus, mis ei tunne mingeid riigipiire, ähm, kliima soojenemine, säästlik metsamajandus on selles kontekstis äärmiselt oluline, iseäranis kui me mõtleme, kui olulised on metsad CO2 heitmete seisukohast. me peame tegema kõik, mis meist oh, sõltub selleks, et metsade vähenemist ära hoida, metsade heaolu taastada, kui see on vajalik. Euroopa Komisjon ning Euroopa Liidu liikmesriigid on taas kord Äh, olukorras, kus me peame toetama taas, metsade taasistutamist äh, ning äh, põllumajanduseks mittesobiva maa metsadeks taastamiseks järgmisena saab sõna proua Arena üheks minutiks. igal aastal võidetakse metsa vastu, keskkonna vastu ja sellised keskkonnakaitsjad üha rohkem satuvad rünnakute aastaks kaks tuhat kaheksateist. üle saja inimese hukkusid keskkonnakaitse tegevuste käigus. Need keskkonnakaitsjad satuvad ka kuritegeliku vahistamise ning vägivalla ohvriks äh, riigiametivõimude poolt, äh, samuti ohustavad nende ettevõtted, kes äh, tahavad metsadelt kasu lõigata. kahjuks selline vägivald üha kasvab ja kui Euroopa ei ole sellistel puhul kõige problemaatilisem manner, siis ei saa öelda, et me oleks täielikult sellest säästetud. kaks inimest hukkus Rumeenias, Ühendkuningriigis kolm inimest said tõsise vanglakaristuse, sellepärast et nad võitlesid kildagaasi vastu inimõiguste kaitsjate kõrval äh, on keskkonnakaitse, kaitsjad samuti tõsises ohus. tuleb kiiresti vastu võtta äh, õigusaktid selleks, et, et ettevõtted, et kontrolli alla saada ettevõtted, kes ohustavad keskkonnakaitseid ja kes impordivad kolmandatest riikidest äh, loodusvarasid nemad peavad samuti austama äh, keskkonnaõigusi ja samuti inimõigusi. puiduse määrus on äh, väga oluline ning me peame kesk-, ettevõtete vastutust tõsisemalt võtma. me tahame äh, kaitsta juurdepääsu õiguskaitsevahenditele ka nendele, kes on sattunud sellise vägivalla ohvriteks. me ei tohi võimaldada seda, et kohus sunnib selliseid keskkonnakaitsjaid vaikima, vaid otse vastupidi, neid tuleb toetada. Neid tuleb kaitsta kohtusüsteemi kaudu. me peame paremini kaitsma äh, keskkonnakaitsjat kogu Euroopas, aga mitte ainult, ka ülejäänud maailmas, aitäh! suur aitäh! ning äh, Renew Europe'i nimel saab nüüd sõna proua Rodriguez Ramos kaheks minutiks. tere hommikust, aitäh, president. metsad on meie elu. Nad katavad umbes kolmkümmend protsenti maakera pindalast, kuid säilitavad kaheksakümmend protsenti bioloogilisest mitmekesisusest, tänu neile me elame ja hingame ning sellega seoses eh, on meil hea meel <clears throat> komisjoni mure pärast, soovi pärast eh, maailma ja Euroopa eh, metsade kaitsmise pärast. mida enam halvenevad meie met-, halveneb meie metsade olukord, seda enam halveneb ka metsade kaitsjate julgeolek. andmeid on esitatud ning mõned andmed näitavad, näiteks Frontline Defenders näitab, et kaks tuhat kaheksateist eh, mõrvati kakssada nelikümmend seitse eh, eh, looduskaitsjat lihtsalt sellepärast, et nad soovivad oma õigust puhtale elukeskkonnale kaitsta ning ärgem rääkigem, et siin on tegemist ainult keskkonnareeglite rikkumisega, vaid keskkonna reostamine on inimõiguste rikkumine. Euroopa Liit peab kasutusele võtma meetmed, mis aitaks kaitsta inimesi, mis, kes kaitsevad meie keskkond, peame parandama keskkonnaseadusi, keskkonnareostus eh, tuleb rangemalt karistada. Eh, üle neljakümne 40 keskkonnaorganisatsiooni üle kogu maailma protesteerivad eh, Rumeenias toimunud kahe metsavahi eh, mõrva pärast nad olid andnud teada illegaalsest metsaraiest oma piirkonnas. nelikümmend protsenti eh, Rumeenia metsades toimunud raietest tulevad teadmata päritolu paikadest meil on vaja sertifikaati, mis näitaks väärtusahelat, kus eh, oleks kindel, et tegemist ei oleks illegaalse raiega, see on absoluutselt hädavajalik Euroopa Liidus, arvan, et Euroopa Komisjon peaks hakkama sellega tegelema, suur tänu, suur tänu. roheliste nimel annan ma nüüd kaheks minutiks sõna proua Tussanile Liviu Popra-Tugodoja olid äh, metsakaitsjad äh, ja hukkusid äh, selle tegevuse käigus. Rumeenias on viimasel aastal mitmeid metsade kaitsjaid hukkunud ja keegi neid ei, neid omakorda ei kaitse. Nad on muutunud vägivalla objektiks igal nädalal kolm inimest hukkub sellepärast, et nad äh, kaitsevad oma riigi metsavarasid, äh, võib-olla äh, mõnikord ka seetõttu, et nad suurte tööstusharude esindajatega konflikti satuvad. inimesi ähvardatakse, ahistatakse, see on tihtipeale seotud ka maffia tegevusega kuid äh, mõningates maailma riikides on äh, ka poliitikud äh, seotud metsakaitsjate ähvardajatega ja nende vastase mm, vägivallaga. Brasiilias, Bolsonaros süüdistati ekslikult nelja metsakaitsjat metsade süüdistamise, metsade süütamises. Euroopa Liidu territooriumil, samas nagu ma ütlesin, Rumeenias näiteks on samasuguseid äh, juhtumeid ette tulnud. Euroopa Liidu äh, vaikimine sel teemal teeb meid kaassüüdlasteks äh, nendes kuritegudes inimeste ja looduse vastu. on aeg, et me lõpuks pühendumisega asuksime kaitsma neid, kes veel ka tänapäeval soovivad säilitada meie maade viljakust. suur aitäh, idee nimel saab nüüd äh, äh, sõna proua Pinju üheks minutiks. lugupeetud kolleegid, äh, keskkonnakaitsjad on muutunud kõikjal maailmas vägivalla ohvriks on äh, eelmisel aastal äh, hukkunud ligi äh, sada metsakaitsjat eelmisel aastal, kui nad satuvad ähm, suurtööstuse esindajatega vastuollu, siis neid tihtipeale ähvardatakse ning kiusatakse taga. kuidas neid inimesi aidata? me peaksime astuma selgelt vastu nendele suurkorporatsioonidele, kes Äh, on sellise olukorra tekkimises samuti süüdi. erinevad äh, metsa äh, kuritarvitamise viisid see, kuidas palmiõli toodetakse, kõigele sellele me peame tähelepanu juhtima. kümme protsenti äh, metsade raidest äh, ja hävimisest on seotud just teatud äh, toodete tarbimisega, nii et me peaksime ka üles kutsuma enda kodanikke tarbima keskkonnateadlikumalt ja vastutustundlikumalt, niimoodi, et enam selliseid maavarade raiskamist ei toimuks. suur aitäh, ECR-i nimel saab sõna härra Slavakov aitäh, härra juhataja. mulle tundub, et meil ei ole vaja veel mingit uut tüüpi määrust selleks, et keskkonnakaitsjaid kaitsja, ma arvan, et liikmesriikides on juba seadused paigas enda kodanike kaitseks ja seetõttu ma ei saa aru, kelle eest neid kaitsjaid siis kaitsma peab Bulgaarias me näeme, et aktivistid äh, saboteerivad Euroopa Liidu projekte Bulgaarias ja tegelikult äh, juhitakse kõrvale Euroopa Liidu vahendeid ja mul on äh, väga raske leppida sellega, et rohelised toetavad selliseid äh, kodanikuliikumisi, selliseid äh, vabaühendusi. rohelised samas said Euroopa valimistel Bulgaarias null protsenti hääli. nii et siin ei ole tegemist mingite kaitsjatega, vaid hoopiski need vabaühendused peaksid kohtu ette jõudma, vot seda ma tahtsin öelda. ma saan ka teha seda, kuule. aitäh. QNGL-i nimel härra Kokk Kaalis palun, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja. me hakkame mõne tunni pärast siin hääletama. kliimahäda olukorra teemal Euroopa Liidus ja mulle tundub, et ka praegune teema seostub olukorraga meie planeedil, see on osa keskkonnakaitsest. me peaksime süü-, suutma takistada katastroofi asetleidmist eh, ja seetõttu peabki hädaolukorra välja kuulutama, kuna siin on seotud ka inimtervis, inimelud. inimesed vajavad eh, keskkonda, vajavad eh, puhast õhku. viimastel aastatel on paljud inimesed oma elu äh, kaotanud, kuna nad tegutsevad metsa- ja keskkonnaaktivistidena. ka põliselanikud äh, teistes maailma riikides, äh, kes soovivad oma elukeskkonda kaitsta, on langenud rünnakute ohvriks, samas me soovime ju ka, et ei oleks CO kahe heitmed niivõrd suured, aga Rumeenias ja ka minu enda koduriigis on äh, keskkonnaaktivistid hukkunud, kuna nad lihtsalt soovivad kaitsta maavarasid ja loodusressursse. meie peame nüüd asuma neid kaitsma, peame välja kuulutama hädaolukorra ja siis ka äh, juriidiliselt äh, neile abi osutama. aitäh! aitäh, nüüd härra Sintšiš. fraktsioonilise kuuluvuseta, aga tundub, et teda ei ole siin kohal. nüüd äh, härra Bernhuber, palun üheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud komisjoni esindajad äh, metsa- ja keskkonnakaitsjad korraldavad erinevaid aktsioone, toovad äh, välja erinevaid fotosid kannatavatest loomadest ja nii edasi. Ähm, Austrias äh, on see väga levinud ja meie riiginõukogus lükati vastav seadusalgatus äh, tagasi. meil on vaja äh, siiski ka selliseid vahendeid, mis aitaksid äh, vältida ebaseaduslikku eravaldusse sekkumist, kui Äh, mitte mingisuguseid äh, rikkumisi toimub ja siis veel avaldatakse sellest pilte, millega on tegelikult manipuleeritud, siis äh, ei ole meil vaja määrust selleks, et neid inimesi kaitsta. me tegelikult räägime sellest, et meie põllumehed vajavad veelgi enam kaitset radikaalide rünnakute eest. vot seda on meil Euroopa Liidus vaja, aitäh. nüüd aga kolleeg Šaldemose, palun. suur tänu kõigepealt head uudised. suuremas osas Euroopa Liidu liikmesriikides on hakatud aru saama, et äh, on vaja rohkem metsa ja metsa tuleb rohkem, meil on õnnestunud Euroopa Liidus äh, areng ümber pöörata metsad on kasvanud Kreeka suuruse maa-ala võrra alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast. loomulikult ei ole me veel eesmärki saavutanud, aga positiivne areng on märgatav. on oluline, et meie liikmesriigid oma ambitsioone suurendaksid selles valdkonnas, minu enda koduriik Taani on otsustanud kuuekordistada puutumatu metsaala ja ma loodan, et teised järgivad meie eeskuju aga ka Euroopa tasandil tuleb tegutseda, ilma selleta ei saa. ja sellepärast on meil vaja uut Euroopa keskkonnategevuskava või midagi sellist, äh, selleks, et me saaksime tegeleda puutumatu metsaga, oma bioloogilise mitmekesisusega, elurikkusega ning kliimaprogrammiga. selles kontekstis me peame kaitsma neid inimesi, kes aitavad meil kaitsta meie loodust kuidas täpselt seda tuleb teha, ma ei hakka siin üksikasjalikult äh, lahkama, aga oluline on, et ka Euroopa tasandil me kaitseme neid inimesi, kes äh, ise aitavad kaitsta meie enda metsasid. samuti tuleb jõustada, rakendada märkimisväärselt paremini olemasolevaid eeskirju ning karistada tuleb neid, kes nendest eeskirjadest Euroopas kinni ei pea. me peame endast rohkem andma selleks, et kaitsta meie metsa ning neid, kes meie metsi kaitsevad, aitäh! aitäh, tänan teid. järgmine kõneleja, härra Guerrero, teda ei tundu siin samuti olevat. nüüd äh, proua Višnevska, palun üks minut. aitäh, härra juhataja. daamid ja härrad metsad on keskse tähtsusega meie puhta õhu äh, kvaliteedi äh, tagamisel ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et peaksime looma head võimalused äh, liikmesriikidele metsa majandamiseks. ja näite, näiteks sellest heast metsamajandusest on Poola. Poola on esirinnas ähm, Ehm, metsaressursside eh, säilitamisel üheksa miljonit hektarit, eh, kolmkümmend üheksa protsenti pindalast, eh, enam, enamus sellest varast kuulub riigile ja see on hea näide sellest, kuidas on võimalik mõistlikult metsa majandada. iga-aastaselt istutatakse üle viiesaja miljoni uue puu Poolas Ehm, paar aastat tagasi meie bioloog Veža Jürgmetsa küsimus eh, seal leidsid aset meeleavaldused, aga nüüd on see Jürgmets ohus eh, just keskkonnaaktivistide tegevuse tõttu, aitäh. Our precious nature does not have a voice and the brave eh, kolleeg Asekamp. me ma tahaksin teiega jagada lugu Rumeenia aktivistist Gabriel Pandist äh,, Engine Greenist äh,, ta on täna ka siin parlamendis kohal, tema riskeeris oma eluga, püüdes äh, takistada puude langetamist. et Domogre ähm, kaitsealal ei äh, tegeletaks äh, metsaraidega ja teda on mitmel korral rünnatud äh, Äh, puidumaffia on äh, tal luid murdnud, äh, ribid murdnud, kuid prokuröridel võttis aega neli aastat selleks, et need ründajad kohtu ette saada. eelmisel aastal langetati suured puud tema auto peale selleks, et takistada tema protestimist ebaseadusliku metsa langetamise, metsaraide vastu iga-aastaselt suurel, suures mahus äh, langetatakse ebaseaduslikult Rumeenias äh, puid, kuidas me saaksime kaitsta neid inimesi, kes äh, nende metsade eest seisavad? nüüd aga kolleeg Boltšak, palun, üks minut. suur tänu, juhataja. me peame kaitsma keskkonda äh, ja see on täiesti loomulik äh, lahinguväli meie jaoks ja tahaksin äh, hukka mõista kahe metsakaitsja äh, surma Rumeenias, kuid peame alati mõtlema ka selle peale, kes toimib avalikus huvis, me peame mõtlema jätkusuutlikkuse peale, looduskaitse peale ja siin räägime ka inimõigustest, kuid neid õigusi ei tohi kuritarvitada, kui leiavad aset manipulatsioonid ning metsavahtide ärakasutamine siis ei ole vaja mingit eh, lisakaitset eh, nendele inimestele. kohalikud kogukonnad kaitsevad oma loodusvarasid, muidugi mõista, kuid ärgem unustagem eh, seda, et on maailmas kogukondi, mis teevadki seda loomulikult ja metsanduses on aset leidnud ka läbimurre, olukord Euroopas on samuti paremaks muutunud, kuid me ei tohi loorberitele puhkama jääda ja peame jätkama oma võitlust metsade langetamise vastu. kolleeg Spurek, palun. aitäh, juhataja, viimased kaks aastat oleme näinud äh, üha sagenevaid meeleavaldusi ähm, keskkonna kaitseks äh, Bieloveže metsa juhtum või äh, Comfort Climate äh, Poolas on teinud, nende teened inimkonna ees on väga suured, kui Bieloveže metsa Poola osa sai UNESCO maailmapärandi osaks, siis tähendas see seda, et just äh, keskkonnakaitsjad, kaitsjad juhtisid avalikkuse tähelepanu äh, sellele teemale ning takistada metsaraiet, neid inimesi kiusatakse taga, neid ahistatakse just sellepärast, mida nad äh, igapäevaselt teevad. ma arvan, et meil on siiski kohustus kaitsta keskkonna- ja metsakaitsjate elusid ja tegevust, kõikide nende tegevust, kes kaitsevad keskkonda, nad on kangelased, mitte kurite-, kurjategijad aitäh, kolleeg Holmgren, palun. aitäh, juhataja, üha enam, üha enamates äh, riikides äh, on karistused äh, määratud nendele, kes tegelevad, tegutsevad organisatsioonides, mis kaitsevad, püüavad kaitsta keskkonda, inimõigusi, inimesi ähvardatakse, rünnatakse, isegi mõrvatakse, me näeme, et kolm Äh, inimest kaotab elu iganädalaselt maailmas äh, oma tegevuse tõttu, oleme kuulnud metsakaitsjatest ka siin Euroopas, nad püüavad äh, kõige vanimaid ürgmetsi Euroopas kaitsta ja neil ei tule keegi appi. nii et see peaks olema nüüd ilmselge kõigile siin Euroopas, ka kõigile ettevõtetele, et me peame siiski ju keskkonda kaitsma, see on ju ilmselge fakt, me peame inimesi kaitsma, kes selle kaitsmisega tegelevad kolleeg Morell, palun. suur tänu, juhataja. ja muidugi Euroopa metsade kaitsmine, säilitamine on oluline teema, kuid me peaksime selle silmakirjalikkusega äh, lõpetama, ühelt poolt me püüame Euroopa metsasid kaitsta, kuid samas äh, me ekspordime metsaraiet mujale, mis äh, toob endaga kaasa metsade, eriti just ürgmetsade hävinemise, kolleegid Vietnamist, äh, nende käest me kuuleme väga palju sellest, Mercosuri läbirääkimised, nendegi käigus on ilmnenud, et see on justkui üleskutse metsade hävitamisele nendes riikides nii et me räägime siin äh, majanduslikest küsimustest, räägime ka sotsiaalsetest küsimustest, äh, need keskkonnakaitsjad, keda praegu, kellele praegu esitatakse kriminaalkorras süüdistus ja ka metsatöölised, äh, kes elavad vägagi keerulistes sotsiaalsetes tingimustes kes, äh, need ettevõtted, kes tegutsevad äh, selles äh, vallas, neil on väga raske toime tulla, nii et kõik need metsatöölised, puidutöölised, ka neid peab kaitsma ja meil on ka vaja palju paremat Euroopa poliitikate koordineeritust, meil on väga palju eri, eraldiseisvaid tekste, aga meil on vaja ühte metsapaketti, mis oleks ambitsioonikas ja mis võtaks arvesse põllumajandus, Äh, poliitika aspekte, kaubanduspoliitikat ja kõike ning ühendaks need teemad, suur tänu. suur tänu, nüüd saab sõna Nikol-, Nicolas Gonzalez Casares. ma kasvasin vanade tammede ja kastanite keskel minu kodukohas eh, nagu mujalgi maailmas on eh, metsad eh, see, mis annavad meile õhku, toitu, sooja ning kõik need, kes kaitsevad meie metsasid, väärivad meiepoolset kaitset ning saadame oma, oma, oma head soovid Rumeeniasse, kus mõrvati kaks metsavahti. Nemad äh, Äh, on need, kes kodanikuühiskonna poolt proovisid metsasid äh, <clears throat> kaitsta. Äh, Euroopa metsad on suures ohus ahnuse pärast ning seda võib öelda ka muu maailma kohta meie metsad raiutakse maha ja samuti e, nende asemel ise istutatakse monokultuursed metsad, kus pole sellist bioloogilist mitmekesisust. metsa istutamine pole sama, mis metsa loomine. peame toetama ja aitama metsade kaitsjaid, sest nad kaitsevad ja aitavad ka meid ja meie lapsi põlismets eh, on see, eh, kes kõige jõulisemalt võitleb eh, kliimamuutuste vastu. suur tänu. ja härra Gonzales, härra Buda soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus sellele vastama, jah? härra Buda, teil on pool minutit suur aitäh teile. mul on teile küsimus, kas te olete nõus sellega, mis ehm, öeldakse Rumeenias juhtunu eh, kohta, eh, sest eh, nüüdsest peale Rumeenias võivad metsavahid olla relvastatud. kas te arvate, et see võiks olla lubatud ka kõigile teistele metsavahtidele mujal Euroopas? aitäh, teil on pool minutit vastamiseks. ma arvan, et Rumeenia olukord on äärmiselt eripärane ma arvan, et äh, see äh, relvastuse vajadus ei laiene teistele riikidele, kindlasti mitte Hispaaniale, kuid äh, kui mitte tulirelvad peaksid olema legaalsed, vabandust, et need relvad, mida metsavahid kannavad, oleksid legaliseeritud. nii, ja nüüd saab sõna vaba mikrofoni voorus äh, Äh, anname sõna kuuele kolleegile, kõik saavad sõna. kõigepealt saab sõna üheks minutiks proua Sondrova. suur aitäh teile. ma palusin sõna, sest ma tahaksin mainida äh, mitut küsimust. Euroopa Liit isegi järgmise finantsraamistiku vältel peab aitama metsi uuendada liikmesriikidel. jah, tõsi on see, et äh, Euroopas on palju metsa, kuid metsa kvaliteet on halvenenud paljudes Euroopa piirkondades seoses kliimamuutustega, seoses äh, põuaga, äh, haigustega ja nii edasi. seega peame toetama ka metsatöölisi äh, nende eh, pingutustes uusi metsi istutada. sajad inimesed Tšehhi Vabariigis on aidanud eh, metsasid taasistutada, eh, oleme istutanud sadu mm, metsa sadadele tuhandetele hektaritele. me hoolime oma koduplaneedist ja me ei ole ka äh, nõus sellega, mida ütleb äh, Brasiilia president Amazonase kohta. teame, et härra Tusk äh, soovis Brasiiliat abistada, kui, kui nad ei muuda oma suhtumist looduskaitsjatesse, siis me Mercosuri lepet ei toeta. härra Votus, teil on sõna. Thank you, chair dragi colegi vă mulțumesc pentru că aproape toți ați evidențiat. suur aitäh! praktiliselt kõik sõnavõtjad rääkisid Rumeeniast, suur tänu teile Rumeenia peale mõtlemise eest. nagu siin öeldud on, Rumeenia metsad nutavad iga päev. iga päev hävivad tuhanded hektarid metsa ja seda Euroopas kus väidetavalt soovitakse kaitsta poliitiliste prioriteetidena keskkonda ja metsi. mul on hea meel, härra volinik, et te rääkisite eh, Rumeenia eriolukorrast, härra volinik, aitäh, et te külastasite ka Rumeeniat. Euroopa Liidu seisukohad peavad olema tõhusamad, kui liikmesriikides ei soovita metsade kaitsmisega tegeleda ökosüsteemid hävivad, metsad hävivad, inimelud hävivad. meil on vaja sadu aastaid, et äh, ürgmetsi ähm, taastada, meil on vaja terveid äh, mitmekesiseid metsi, aitäh, et meenutasite Rumeeniat, kuid andkem metsadele tähtsus, mida nad vajavad, kui soovime tõesti rohelist majandust. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Konitšna üheks minutiks suur aitäh teile. kallid kolleegid, korduvalt oleme eh, eh, kritiseerinud riike väljaspool Euroopa Liitu. nüüd eh, peame rääkima olukorrast Euroopa Liidu siseselt ning isegi Euroopa Liidus on inimelud ohus Rumeenias äh, seoses äh, metsandusmaffiaga mõrvati kaks metsavahti. ma leian, et selline asi on aktsepteerimatu ükskõik kus maailmas, on täiesti vapustav, et selline asi juhtub meie enda kodudes Euroopa Liidus. on uskumatu, et iga päev ähm, äh, hävitatakse Rumeenias kümme hektarit ürgmetsa ja meie vaatame seda pealt Äh, kas äh, Pariisi leping on lihtsalt tühi kirjasõna, millest äh, võib rääkida, aga mida jõustada ei saa, sest me muudkui peame loenguid üle maailma, aga Euroopas asju korda ei tee. volinik, palun olge aktiivne selle vastu, mis Rumeenias toimub ning palun astuge äh, konkreetseid samme mitte ainult mõrvade ärahoidmiseks, vaid äh, ka äh, selleks, et mitte kaotataks ära meie väärtus, suurimat loodusväärtust, milleks on mets. ja järgmisena saab sõna härra Sinšis üheks minutiks. suur aitäh. ma tahaksin äh, pöörduda kõigi Äh, saadikute poole selleks, et kaitstaks Euroopa keskkonda ja metsa. ma tahaks äh, sellele, kes räägitakse metsandusmaffiast, äh, ma tahaks meenutada mõnda arvu. me oleme, oleme istutanud kuussada kilomeetrit metsa, aga aga samas kümme ruutkilomeetrit äh, Äh, samas illegaalselt raiutakse maha iga päev kümneid äh, äh, hektareid metsa. seega ei ole mitte mingisugust plaani illegaalse raie vastu võidelda, metsi hävitatakse kõikjal, neid raiut-, maha raiutud puid eksporditakse teistesse riikidesse Horvaatia tööstusel on väga raske puitu saada, meile räägitakse äh, Eh, sellest, et Horvaatia metsad eh, asemel on kuumaastik tekkinud eh, ja Horvaatia üksi ei saa selle maffiaga võidelda, palun, et kaitstaks metsi kõikjal Euroopa mandril. järgmine kõneleja, palun. You have the floor for one minute. Teil on sõna üheks minutiks. okei okay,, thank you in finnish now few words. annetaan suomen keeles nüüd. tämä on tärkeä keskustelu. tegemist on tähtsa aruteluga, kuid äh, selles kontekstis tuleb meelde tuletada seda, et Euroopa Liidu territooriumile kuuluvad ka need riigid, kus metsade kaitse, elurikkuse kaitse ning metsade Äh, tööstuslik kasutamine käivad käsikäes ja kestvalt, kestlikult. Soome on suurepärane näide sellistest riikidest. meie oleme metsi kaitsnud erinevate äh, sätetega ning äh, nelikümmend neli tuhat ruutkilomeetrit on kaitstud, natukene rohkem kui kogu Taani pindala, ja samal ajal kasutame tööstuses metsi ja teeme seda kestlikult, metsist, metsadest valmistame me biotooteid, uuenevaid säästlikke tooteid, need kaks asja saavad käsikäes käia. sellegipoolest ütleksin, et Euroopas ja kogu maailmas on veel palju ära teha selleks, et metsi kaitsta, aga ka selleks, et metsi säästlikult ära kasutada. Nende kahe eesmärgi poole saame püüelda käsikäes. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Vallas üheks minutiks aitäh kahe Rumeenia metsavahi mõrv rõhutab seda, kuidas tuleb kaitsta keskkonnakaitset Euroopas ja kuidas tuleb kaitsta Euroopa ürgmetsi. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal mõrvati üle kahesaja ähm, keskkonnakaitsja ning äh, sadu teisi kiusati taga äh, ja mm, peeti kinni. meil on vaja Euroopa seadust, mis loob raamistiku keskkonna kaitsmiseks meil on vaja institutsioone, mis asuvad Euroopas ja mis kontrollivad, et ähm, ettevõtted oleks vastutavad oma tegevuse mõju eest. oleme teadlikud sellest, kuidas ähm, Brasiilias metsi maha raiutakse. Euroopa Liit ähm, on vastutav oma kaubanduslepingutega, Mercosur suurendab metsade maharaiumist, me ei tohiks seda lubada see mitte ainult hävitab väiketalud Euroopas, see hävitab ka äh, metsad, seda äh, lepet ei tohi vastu võtta. suur aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud. komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Mimitša. suur aitäh, härra president lugupeetud äh, parlamendiliikmed, tänane arutelu oli väga oluline me pea, oleme kõik nõus sellega, et me peame kaitsma ja taastama maailma metsasid, samuti peame kaitsma keskkonnakaitsjaid, kes julgelt äh, võitlevad äh, looduse kaitsmise eest. tõepoolest, keskkonnakaitse on äh, meie lahutamatu liitlase keskkonnaõiguse säilitamisel. ma tahaksin mälestada äh, Liivu Popi ja Radu Gortšajat, kahte metsavahti, kes mõrvati äh, Rumeenias ja ma tahaks väljendada sügavat kaastunnet nende peredele. vaadates äh, äh, vajalikke äh, reguleerimismeetodeid, peame eelkõige juba alustama sellest, et me äh, Äh, rakendame olemasolevaid ja esialg, eelkõige langeb see, äh, langeb see äh, liikmesriikidele, sest nemad vastutavad Euroopa õigus, õiguse ja riigi seaduste rakendamise eest koha peal. samal ajal komisjon jätkab koostööd liikmesriikide võimudega, et garanteerida Euroopa õiguse vaieldamatut jõustamist. suur aitäh teile. arutelu on lõppenud ning järgmine päevakorrapunkt on arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite kohta vastavalt kodukorra artiklile sada nelikümmend neli. kõigepealt vabaduse olukord Alžeerias, kõigepealt saab üheks minutiks sõna äh, Rafael Glucksmann. Monsieur le Président lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, sellest ajast peale, kui ma olen olnud parlamendisaadik, oleme hääletanud resolutsiooni ettepanekut veel erinevate teemade kohta, riikide kohta, mis asuvad nii kaugel nagu Indoneesia. ja ühtegi sõna, ühtegi sõna ei ole räägitud suurepärasest revolutsioonist, mis leidis aset teisel pool Vahemerd, Alžeerias. mitte ühtegi toetavat sõnu nendele miljon, sõna nendele miljonitele alžeerlastele, kes tulevad meile tänavatele Alžeerias juba üheksa kuud, et võidelda demokraatia õigusega õigluse, inimväärikuse eest. mitte ühe sõnaga ei ole me puudutanud neid vahistamisi, vägivalda, mis on nendele osaks saanud see täielik vaikus on, räägib sellest, et me aitame kaasa sellele võimule, sedasi ei saa enam edasi jätkata, me peame, meil on vaja solidaarsuse resolutsiooni, hääletame selle üle ja see on äh, tõelise ebaõigluse lõpp, selle resolutsiooni ettepanek. on viimane aeg, kallid kolleegid, näidata, et me oleme valmis toetama Alžeeria rahvast Äh, elagu Alžeeria, viva l'Alžerii! suur aitäh! järgmisena saab sõna ähm, kolleeg Berg. juhataja, kõrge esindaja, viimasel Äh, kuude jooksul on vähemalt kaheksa kristlikku protestantlikku kirikut sulgetud, äh, väikeseid kristlikke kogukondi äh, kiusatakse riigi poolt taga ja kristlaste elu on muutunud väga keeruliseks, ilma kriminaalkaristust kandmata ei ole võimalik üldse mm, praktiseerida usku Ehm, Ramadani ajal eriti jälgitakse, et ei oleks kõrvalekaldumisi ja see muudab kristlaste raske seisukoha eriti selgeks. Ehm, veel sada aastat tagasi oli Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kristlaste osakaal kakskümmend protsenti, nüüd on järele jäänud vaid neli protsenti. Ehm, Prantsuse president seadis sisse äh, raporti uurimise kristlaste olukorra kohta ja need tagakiusamise kohta äh, Põhja-Aafrikas, ma arvan, et me peaksime seda eeskuju järgima. et me peaksime äh, kõik tegema selleks, et kristlased saaksid oma usku praktiseerida ilma tagakiusamist kartmata suur tänu, järgmisena saab sõna äh, härra Van Dalen. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. viimastel aastatel oleme näinud, kuidas Alžeerias äh, näitab nägu öö, äh, õud-, oma õudset nägu, usuvabaduste mahasurumine läbisurumise liikumine. mitmeid kirikuid on kinni pandud, kuueteistkümnendal oktoobril rünnati kirikut nii, et inimesed said haavata ja kahe tuhande kuueteistkümnendast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani äh, on kohtu ette toodud viissada ahmaadi ja nend-, seda nende usu ja, ja veendumuste tõttu, ma arvan, et me peame saatma oma inimõiguste alase sõnumi oma kõrge esindaja kaudu. inimõiguste raporti kohaselt äh, on selge, et Alžeerias endiselt ürit-, üritatakse maha suruda äh, mõttevabadust ja äh, veendumusvabadus, usuvabadus on põhiõigused äh, ja inimesed peavad saama koguneda oma usu praktiseerimise kohtadesse, kirikutesse. nii nagu mujalgi Lähis-Idas äh, oleme tunnistajaks sellele, kuidas Alžeerias neid õigusi maha surutakse. ma kutsuksin kõrget esindajat saatma selge sõnumi, jõulise sõnumi selle, sellise tegevuse vastu, see on täiesti vastuvõetamatu Need kirikud, mis kinni pandi, tuleb taas avada. ning äh, ma eeldan, et meie äh, vabaduste ja usuvabaduse erisaadik äh, peab sekkuma. Alžeerias rikutakse kõiki nimetatud õigusi. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Ketta. nimi on jah härra Ketta, kujutage ette et see tohutu liikumine, mis äh, juba äh, kuid kestab, äh, noored, kes püüdlevad õigusriigi põhimõtte võrdsuse poole, inimväärikuse poole, see, kujutage ette, et see või jääb, jääb peale see tähendab seda, et kogu äh, Alžeeria energia on mõeldud Maagrebi dialoogi äh, arendamisele koostöös kultuur, kultuurivaldkonnas, majandusvaldkonnas, äh, see aitaks endaga kaasa tuua kogu Sahara taguse Aafrika liikumise, see tooks kasu meile kõigile, Magre-, Maagrebi kodanikele, eurooplastele. ja me peame selle resolutsiooni ettepaneku vastu võtma, et hakata, astuda üles selle absurdse täiesti väljakannatamatu mahasurumise vastu, mis, millega alžeerlased silmitsi seisavad. alžeerlased on võidelnud kaua, toetagem neid Euroopas. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Vaimers, üheks minutiks. Eh, suur tänu, juhataja sügisel me hääletasime ka selle ettepaneku üle, et meil toimuks äh, arutelu kirikute kinnipanemise üle, ähm, selline arut-, selline ettepanek tehti Rootsi parlamendis, aga see ettepanek hääletati maha ja seetõttu, kuna mina tahtsin sellise resolutsiooni Rootsi parlamendis vastu võtta, on mul väga hea meel, et täna oleme siin äh, usuvabadus võeti tegelikult selle resolutsiooni pealkirjast maha Ähm, ja mul on sellest kahju, see pole sugugi mitte esimene kord, kui äh, selliseid ettepanekuid lahjendatakse vasakpoolsete eesmärki, äh, vasakpoolsete algatusel, kui asi puudutab kristlani teemasid. meie tahtsime resolutsiooni ettepanekut äh, selle kohta, kuidas islami võimud tegelevad massimõrvadega. me võime küll vältida sõna genotsiid aga Euroopa kristlasi tuleb, kristlasi tuleb kaitsta kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on makstud miljoneid Alžeeria ametivõimudele, samal ajal on vaenukampaaniad kristlaste vastu aga aina sagenenud. kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates on viisteist kirikut kinni pandud, uusi kirikuid ei ehitata, kristlikud organisatsioonid kannatavad, sellega minnakse täielikult vastuollu ÜRO inimõiguste konventsiooniga, Alžeeria põhiseadusega ja nii edasi. me peame rohkem survet avaldama Alžeeria riigile, et nad muudaksid oma tegevust ja poliitilist suhtumist äh, kristlastesse. see on võimalik. nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele ning Rahvapartei nimel saab sõna härra Mandel. aitäh, juhataja, lugupeetud kolleegid. nädal aega tagasi oli mul võimalik enda kodumaal Viinis kõneleda maailma rahukonverentsil, kus, mis oli korraldatud Ahmadini moslemite poolt Austrias ja ka teised usukogukonnad olid seal esindatud ja nüüd, kui meie siin arutelu peame, siis eh, on justkui vaba kõne happy hour siin, me saame omavahel eh, neid teemasid arutada, saame eh, erinevate fraktsioonide esindajatega neid teemasid tõstatada ja ütlen seda sellepärast, et Euroopas Euroopa väärtused, mis on universaalsed, neid äh, tõepoolest ka rakendatakse ellu, inimestel on äh, õigused, äh, usuvabadus, süümevabadus ja kui juhtuvad sellised asjad nagu Alžeerias, kus Ahmadini moslemid kus nad oma usu tõttu tõttu neid vahistatakse, on olukord hoopis teistsugune, kui viisteist kirikut on suletud, kui suletakse eh, veebilehtesid, kus räägitakse vabast mõtteavaldusest, kus inimesi vahistatakse Äh, siis ähm, äh, peame meiegi häält äh, tõstma ja peaksime aitama neil õiget otsust valimistel lahendada, Alžeeria inimestel. sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Arena, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, juba üheksa kuud on Alžeeria kodanikud imetluse vääriliselt tegutsenud. Nad on võidelnud demokraatia eest rahumeelselt ja otsusekindlalt. Alžeeria on võtnud kohustuse inimõigusi ning põhiõigusi austada, on alla kirjutanud mitmetele äh, rahvusvahelistele dokumentidele, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile, inimõiguste hartale ja nii edasi. sõnavabaduse austamine ning meeleavaldused on tagatud Alžeeria põhiseadusega, aga sellegipoolest kümned inimesed on nüüd äh, trellide taga lihtsalt sellepärast, et nad avaldasid oma arvamust. ettekäändeks kasutatakse seda, et nad on riikliku territoriaalse terviklikkuse ohtu seadnud, nad on pidanud oma tegevuse peatama, mitmed vabaühendused. samuti oma resolutsiooni ettepaneku kaudu on Euroopa Parlament pöördunud Alžeeria ametivõimude poole nõudmisega kõik mõttevabaduse äh, mõttevangid ning äh, inimõiguste eest võitlejad vabastada, äh, sellised vabadused tuleb tagada, eriti mõtte- ning meeleavaldusvabaduse Äh, Alžeeria on meie sõber, me oleme Alžeeria sõbrad, meie kohustuseks on tuletada ühiseid partnerluspõhimõtteid meelde, mis võeti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis vastu. mõlemad osapooled kinnitasid, et on valmis demokraatia põhiväärtusi austama, õigusriigi põhimõtet ning inimõigusi. aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna Renew Europe'i nimel äh, kolleeg Benjan, palun. suur tänu, juhataja demokraatlikud meeleavaldused Alžeerias paistavad olevat saavutanud oma eesmärgi, kui äh, president Bouteflika otsustas äh, loobuda viiendaks ametiajaks kandideerimisest aprillis sel aastal, siis tundus niiviisi. aga erinevate meeleavalduslike liikmed, liikumiste liidrid on äh, trellide taha pandud ja paistab, et valitsusohjade juures on sõjaväeline meil režiim oleks äärmiselt kahju, kui äh, Alžeeria äh, laseks võimalusel käest libu, libe, libiseda ning ei saaks muutuda avatumaks riigiks maailma suhtes. ma kutsun üles kõiki neid vange vabastama ning äh, sekundeerin kolleegidele seoses usuvabadustega usuvabadused tuleb tagada. kui valimised tulevad, peavad valimised olema vabad, õiglased ja ma tahan, et Alžeeria avaks oma piirid, avaks oma piirid Maroko ja Tuneesiaga, et tekiks Maagribi liit, mis oleks tõhus ning tugev partner Euroopa Liidule, et Alžeeria saaks areneda majanduslikult, nii et Maagribi piirkonnas oleks jõukus ning rahu. suur tänu ja nüüd saab kolleeg Jenbu sõna rohelised ning Euroopa Vaba suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, rohelised keeldusid äh, kiireloomulisest resolutsiooni äh, äh, alla kirjutamast sellepärast, et tegemist on valitsuseelmesede ajaga, inimõiguste olukord võib halveneda ja tekib oht, et opositsiooni legitiimsus väheneb ning alžeerlased, kes üheksa kuud on meelt avaldanud, kannatavad. ja alžeerlased äh, on väärt enamat kui resolutsiooni, äh, mis äh, saadab küll tugeva sõnumi, aga ei ole piisav meil on oma reservi-, reservatsioonid, aga hääletame siiski selle resolutsiooni ettepaneku poolt, aga meie äh, toetus alžeerlastele ei lõpe sellega. kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast märtsist peale oleme neid toetanud, toetame neid, nad nõuavad vabadust, nad nõuavad oma õigusi ja Alžeeria rahvas on kiiduväärselt näidanud üles rahumeelset äh, soovi püüelda oma vabaduse poole ja Alžeeria rahvas peab saama ise oma saatuse üle otsustada. nii nagu öeldakse äh, alžeeria keeles, elagu Alžeeria. Έχουν ζητηθεί ε, μπλε κάρτες. Απλώς υπενθυμίζω σε όσους τη ζήτησαν. Ότι... Nii, äh, nyt on siis äh, vaba mikrofoni äh, äh vooru, äh, ei vabandust, siiski sinise kaari äh, küsimuste kohta tahtsin öelda, et äh, praegusel hetkel ei ole äh, veel võimalik sinise kaardi küsimusi esitada, sest antud hetkel me räägivad ähm, äh, räägivad fraktsioonide esindajad, kui fraktsioonide esindajate kõnevoor lõpeb, siis on võimalik esitada sinise kaardi küsimusi ning järgmisena saab sõna härra Kuler. lugupeetud juhataja, see, mis Alžeerias praegu toimub, ei saa jätta kedagi ükskõikseks seda mitmel põhjusel. kõigepealt põhimõttelistel põhjustel, teiseks äh, sellepärast, äh, milline on see reaalsus Alžeerias. põhimõtteliselt igal pool, kus vabadusi maha surutakse, tuleb tegutseda, tegutseda selleks, äh, et neid põhimõtteliselt kaitsta. aga rääkides reaalsusest, pisarad, veri, mahasurumine ning äh, asjaolu, et Alžeerial ning Prantsusmaal on ajaloolised, poliitilised, majanduslikud, äh, emotsionaalsed sidemed ning kui Alžeeria rahvas kannatab, siis nad äh, lahkuvad Alžeeriast, nad tulevad rasketel tingimustel Prantsusmaale ja Prantsusmaa ei suuda enam neid vastu võtta, mitte ei taha, vaid ei suuda. ma arvan, et meie peame selle resolutsiooni ettepaneku vastu võtma vabaduse nimel, meie põhimõtete nimel ning meie enda pärast. nüüd aga ECR-i nimel üheks minutiks sõna härra Rüssenile, palun. aitäh, meieni jõuavad teated Alžeeriast, mis on väga murettekitavad meile kõigile ma ei räägi mitte ainult sellest, kuidas meeleavaldajatega ümber käiakse, vaid äh, eriti avaldab mulle äh, muret, tekitab mulle muret äh, olukord usuvabadusega. politsei on sulgenud kirikuid ja kirikus käijate, käijaid ähvardab vägivald see tähendab seda, et Euroopa Parlament peaks saatma selge sõnumi välja Alžeeria võimudele, et meie jaoks on toimuv täiesti vastuvõetamatu. ja kinnitagem, et meie partnerlus äh, Alžeeriaga Euromedi raames äh, annaks meile võimaluse rääkida eriti just ka usuvabaduse küsimusest. juhataja, ma olen kindel, et kõrge esindaja kasutab enda kontakte Alžeeria võimudega selleks, et meie muret, meie murest neile märku anda. kolleeg Šoitrova, üks minut. eile oli punane kolmapäev ja see oli pühendatud kristlastele, keda taga kiusatakse Alžeeria on kahekümne teisel kohal viiekümnest riigist, kus kõige enam kristlasi taga kiusatakse. sel aastal äh, sulges äh, siseministeerium Alžeerias viisteist protestantlikku kirikut, need äh, nimetati, nendes käimine nimetati ebaseaduslikuks ja meie nõuame, et kõik kirikud uuesti avatakse, nõuame, et siseministeerium eh, lubaks tegutseda kristlikel organisatsioonidel ja peaksime avaldama survet eh, ka Euroopa Liidu poolt eh, Alžeeria võimudele, et tagataks usuvabadus, see on ju osa põh Alžeeria põhiseadusest. ja mul on hea meel, et meil on toetus sellele resolutsioonile fraktsioonide üleselt. kolleeg Riis üheks minutiks. aitäh, juhataja, kõrge esindaja, Alžeeria äh, režiim kahekümne teisest veebruarist alates äh, on äh, asunud meeleavaldajaid, kodanikke taga kiusama. inimesed on käinud juba kuid tänavatel meelt avaldamas kaheteistkümnenda detsembri valimised on nüüd küll paika pandud osa, suures osas küll ähm, sõjaväe poolt, aga sellegipoolest äh, töötajad, ametiühingu tegelased, ähm, noored üliõpilased, kes on tänavatel, on seda olnud juba ähm, kuid äh, ja neid ähvardab kuuekuine vanglakaristus äh, Ehm, teatud lippude lehvitamise eest tänavatel ähvardab ehm, vanglakaristus, et tegemist on autoritaarse režiimiga, eh, kuid eh, meie ülesanne on juhtida tähelepanu eh, noorte kannatustele selles riigis. me nõuame vabadust Alžeeria rahvale. aitäh, kolleeg Dreosto üheks minutiks mi rammarica constatare che si è voluto rimuovere dal titolo di questa risoluzione. on äärmiselt eh, kahju näha et eh, alžeerias piiratakse usuvabadust nagu usk oleks tabu miks ei või rääkida eh, kristlaste tagakiusamisest olukord on kristlaste jaoks väga raske ning äh, on äh, juba kolm kirikut suletud viimase aasta jooksul ning tihtipeale on just äh, usku vahetanud kristlased kõige suurema tagakiusamise ohvrid. usuvabadus on inimese üks pühamaid õigusi, hoolimata sellest on on religiooni alati väga vaenulikult suhtutud Alžeerias, eriti kristlaste vastus ning ma alandlikult meenutan seda, mida ütles härra, härra, meie ütles tema pühadus paavst <laughs> kes äh, ta ütles, et äh, inimesel peab olema alati õigus ligi pääseda usule. seega ei tohi taluda usulisi äh, rünnakuid ja ei tohi sellest vaikida poliitkorrektsuse eesmärgil. suur tänu, nüüd kolleeg Puksa de Villalbale sõna, palun. Eh, suur aitäh meile kõigile, on ähm, mure selle pärast, mis toimub Alžeerias, meid äh, paneb muretsema see, kuidas meeleavaldajaid rünnatakse, opositsiooni rünnatakse, eelkõige aga oleme äh, mures äh, usuvabaduse ründamise pärast, kristlaste ründamise pärast, kuid me peame siiski olema väga ettevaatlikud, võib-olla see hirmus headus, mis valitseb ju Euroopa Liidus äh, võib tähendada seda, et asi lõpeb nagu Liibüas või Süürias, mis äh, on siis veel, äh, olukord on veel hullem kui alguses. teisest küljest aga peab ütlema, et meid ei ole valinud saadikuks sellepärast, et me valiks, et me lahendaks probleemid Alžeerias ning Alžeeria on kahjuks üks kõige riikidest, mis ei saada, ei ole nõus vastu võtma eh, illegaalseid immigrante näiteks seal Riiasse, Mursiasse või Baleari saartele. Euroopa eh, Liidus eh, on vaja kiiremini tegeleda sellega, et me saaks suuremat koostööd Alžeeria poolt. nii, suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Rivier. aitäh. Äh, äh, Alžeeria äh, saja aasta mm, jooksul oli võimalik kristlastel oma usku praktiseerida täiesti rahulikult. ja nüüd juba vi-, viimased kuuskümmend aastat on Äh, Alžeeria võimud kristlasi taga kiusama asunud, peaaegu on kristlased sellest riigist juba kadunud. tänapäeval ähm, võib ähm, viieks aastaks vangi sattuda, kui avastatakse kellegi kotist ähm, piibel. Mm, äh, rünnatakse juutide ning kristlaste surnuaedu Alžeeria on olnud äh, autoritaarse režiimi ja džihadistliku ähm, äärmusluse küüsis. me peame selle selgelt hukka mõistma, sellise sallimatu mm, valitsuse, aitäh. aitäh. nüüd äh, on võimalik vaba mikrofoni raames spontaanselt sõna võtta. mul on, äh, mulle on saabunud seitse mm, avaldust sõna saamiseks, saan kõigile sõna anda. härra Kotš, palun. pane předsedo, <clears throat> já bych chtěl samozřejmě rovněž odsoudit násilí, ke kterému dochází. aitäh, juhataja, ütleb härra Boltšak muidugi tahaksin minagi hukka mõista vägivalda, mida me oleme Alžeerias näinud viimase nelja kuu jooksul, suured meeleavaldused äh, tänavatel kohalikud omavalitsused ähm, trambivad inimõiguste peale. me peame selgelt ähm, sellele tähelepanu juhtima ja seda hukka mõistma piinamisele, vägivallale. leiab aset ähm, vägivald ka vähemuste vastu, eriti just kristlaste vastu. nii palju, kui mina tean toetame ju Alžeeriat äh, juba aastakümneid arenguabi kaudu. nii et me oleme neid palju toetanud ja me peaksime siiski saama oodata, et ka teatud reeglitest kinni peetaks ka kohalikul tasandil ja seetõttu ma sooviksingi üles kutsuda kõrget esindajat äh, seda edendama. Mm, äh, et ja sooviksin, et seadaks tingimused selle abi kasutamiseks, aitäh. kolleeg Lopes Aguilar lugupeetud proua Mogherini, loomulikult on meil põhjust rääkida eh, Alžeeriast, mida saab teha Euroopa selleks, et kaitsta inimõigusi, eriti arvestades, kui eh, kaua on kestnud repressioonid Alžeerias kunagi eh, aastatel viiskümmend seitse kuni kuuskümmend kaks rakendati Euroopa õigust Alžeerias, võitis iseseisvuslus, kuid mitte demokraatia kestis pikka aega sõjaline deter-, eh, diktatuur ning eh, arrestee-, arreteeriti tohutul hulgal opositsiooni esindajaid ja meeleavaldajaid. tegemist oli lõpuks eh, nüüd vabade valimistega, härra Buteflika lõpuks ometi otsustas mitte kandideerida äh, neli, ehm, neljandal juuniks kutsuti kokku valimised, hiljem lükati need üles septembrisse, siis lükati need jällegi edasi, need polegi veel toimunud, nii üritatakse maha suruda opositsiooni. Euroopa Liit peab tegema kõik endast oleneva, et eh, säilitada põhiõigusi, et demokraatia ja vabadus oleks lõpuks ometi võimalikud Alžeerias suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Murel üheks minutiks aitäh, minu fraktsioon ei allkirjastanud seda resolutsiooni, eh, kuid mina seda toetan nii vaimus kui eh, kirjasõnas. Eh, demokraat-, Alžeeria demokraadid vajavad meie toetust, need, kes põhivabaduste eest võitlevad, korruptsiooni vastu võitlevad, sotsiaalse õigluse eest võitlevad ja praegu tagakiusamiste ajal me näeme, et kiusatakse taga ajakirjanikke, ebaõiglaselt vangistatakse inimesi, surutakse alla opositsiooni ja me ei saa vaikida. mina, nagu ka mõned minu kolleegid, kahetseme, et see resolutsioon saabub nüüd, mitte veebruaris, kui oli ähm, vägev rahvaliikumine, rahva meeleavaldused äh, tänavatel. me oleme hiljaks jäänud. Äh, nüüd me oleme lõpuks selles äh, vaidlusaluses valimisperioodi jõudnud Alžeerias, kuid kindlasti peame tähelepanu juhtima ka sellele, et räägitakse jällegi välisagentidest sekkumisest kuid äh, me peame siiski väljendama enda vankumatut toetust Alžeeria rahvale, eriti just noortele, kes äh, äh, omab õigust õiglusele ja väärikusele ja just nende peale mõeldes võtsin täna sõna. aitäh. härra Pospišil, palun. pane predsedající, děkuji za slovo, ja jako moji kolegové tak. aitäh nagu kolleegid, toetan seda resolutsiooni ettepanekut, selge on see, et me peame toetama Alžeeria rahvast, kes enda eh, eelistusi on väljendanud, eh, soovivad samuti eh, kasutada, elada riigis, kus valitsevad inimõigused. ja meie peaksime tegema kõik endast sõltuva selleks, et valimised, presidendivalimised oleksid õiglased ja vabad Alžeerias. oluline on ka see, et äh, me ei pigistaks silma kinni äh, religioosse sallimatuse levikule Alžeeria eliidi hulgas. peame kaitsma ka usulisi ähm, ja etnilisi vähemusi, mitte ainult kristlasi. kahjuks on asjad halvenemas ja muud, kaugenemas euroopalikest väärtustest. Ward. kümned tuhanded Alžeeria meeleavaldajad nõuavad Bouteflika ajastu eliidiliikmeid tagasiastumist. nüüd on aega mööda läinud Bouteflika tagasiastumisest, kuid võimud on asunud arrest-, arreteerima rahulikke meeleavaldajaid. tihtipeale järgneb vahistamisele pooleteistaastane vanglakaristus. me peame hukka mõistma kõik need äh, sammud, mis astutakse rahulike meeleavaldajate vastu. alati on küll räägitud läbipaistvusest ja vabadest valimistest, mis tulevad, kuid piirideta ajakirjanikud äh, on äh, juhtinud äh, tähelepanu sellele, et avaldatakse ajakirjanikele survet neid valimisi ähm, kajastada soodsas valguses. viimasel ajal on ka ähm, ajakirjanikke vahistatud, neid on tegevusest kõrvaldatud. nii et me kutsume üles ähm, võime austama sõnavabadust ja demokraatlikke väärtusi, aitäh. aitäh. nüüd kolleeg Kelly, üks minut Uh, aitäh, juhataja. Alžeeria on meie naaberriigiks ja meil on vaja häid suhteid Alžeeriaga, kuid samas äh, äh, peame siiski vaatama ka seda, mis seal viimasel aast-, viimastel aastatel on juhtunud, eriti just kirikute sulgemisele tahaksin tähelepanu, tähelepanu juhtida. Min-, see on oluline minu jaoks, minu fraktsiooni jaoks, kuna me oleme äh, äh, kristlik, me oleme kristlikud demokraadid eh, ja kindlasti väärib meie hukkamõistu kristlike kirikute sulgemine. see on eh, ebaõiglane ja me peame avaldama survet Alžeeria võimudele, et eh, midagi sellist enam ei korduks. Kri-, kirikud on seal selleks, et võrdsust ja armastust jagada. inimesed, kes kellel ei ole eh, juurdepääsu ka vabale meediale, me peaksime siiski avaldama survet, et oleksid need valimised võimalikult vabad. aga nüüd kolleeg Fulas, palun üks minut. me mm, kaitseme kõiki kristlaste või moslemite õigus ehm, uskuda, nagu nad ise soovivad. jälle on üks, üks resolutsioon Alžeeria kohta mina arvan, et äh, sõnadest pole abi, vaid tuleb kasutusele võtta meetmed. küproslasena tean, mida tähendab see, kui äh, usuvabadus ära kaotatakse. okupeeritud piirkonnas on enamus äh, kirikutest muut-, muudetud türklaste poolt ladudeks või äh, või tallideks. meie eh, võtame igatahes midagi ette, kui nii eh, läheb Alžeerias. nii, sellega lõppesid eh, nüüd vaba mikrofoni voor ja annan sõna proua Mogherinile. aitäh, härra president, Alžeeria pole mitte ainult naaberriik, vaid ta on ka oluline partner, poliitiline partner ning sõbralik riik paljude Euroopa kodanike jaoks on Alžeeria ka pereliige, see tähendab, et see pole lihtsalt niisama riik, vaid äh, väga lähedane sõbralik riik. ning Alžeeria rahva suhtes äh, tunneme me suurt sõprust ja lähedust Äh, meie austus Alžeeria autonoomia suhtes on äärmiselt oluline, meie arutelu peab seda kindlasti alla joonima. alžeerlased, ainult alžeerlased on need, kes otsustavad, milline on Alžeeria tulevik ning just sellepärast peavad alžeerlased olema vabad oma otsustes, äh, oma seadustes, äh, oma kokkulepetes kolmandate riikidega on selliseid põhimõtteid, millele Alžeeria on alla kirjutanud, nagu te ise ütlesite, kõige näiteks selles osas, mis puudutab Alžeeria põhiseadust ning samuti ka assotsieerimislepinguga, mis on sõlmitud Euroopa Liiduga, see tähendab seda, et kõiki vabadusi, poliitilisi vabadusi, sõnavabadust, rahumeelse kogunemise vabadust, pressivabadus äh,, samuti kõik õigused, mida garanteerivad rahvusvaheline inimõiguste äh, deklaratsioon, mis on meie assotsieerimislepingu alus, kõiki neid peab äh, austama. see on sõnum, mille aluseks on mitte ainult tänane arutelu, vaid äh, see on ka sõnum, mida kordame pidevalt oma vastaskõnelejatele, Alžeerias äh, oleme seda teinud pidevalt viimaste kuude jooksul ning äh, see on sõnum, mida äh, edastab kindlasti ka meie järgmine kõrge esindaja Alžeerias. alžeerlased suudavad leida kokkulepped riigi tuleviku osas, toetudes rahva legitiimsetele ootustele ning seda on võimalik teha. arvan, et Euroopa Liit äh, kindlasti äh, teeb koostööd kõigi osapooltega Alžeerias, naabritena, sõpradena, äh, partneritena ning arvan, et Euroopa Parlament kindlasti toetab ka järgmise komisjoni tööd selles valdkonnas, aitäh! suur aitäh teile, proua Mogherini! oleme saanud viis resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub hiljem. järgmine arutelu puudutab Kuubat ja eelkõige Jose Daniel Ferreri juhtumit. meenutan teile veel kord, et äh, on võimalik äh, esitada äh, taotlus sõnavõtuks vaba mikrofoni voorus ning samuti Eh, on võimalik ka eh, tavapäraselt või elektrooniliselt taotleda sinise kaardi küsimust. esimesena saab sõna härra eh, Lopez Hill resolutsiooni autorite nimel, kaks minutit. mulle on kõike tehtud piinamised, vägivald, mind on aheldatud kätest äh, ja jalgadest. mind pandi päikese kätte eh, kongi, mis on täis kärbseid ja mis öösel on jääkülm. mu elu on suures ohus. kui te midagi ei tee, siis ma suren. Need sõnad kirjutas eh, Jose Daniel Ferrer, kes suutis eh, üle kavaldada oma valvurid ja saata selle kirja oma naisele. kuulake neid sõnu täna Euroopa Parlamendis kus palutakse abi selle mehe poolt, kes äh, kümme aastat juba äh, kannatab Castro äh, režiimi käes. tema lugu on südantlõhestav, kuid selliseid nagu tema on sadu ja sadu veel, nagu seda on juba korduvalt öeldud Cuban prisoners defenders Eh, piinamised, eh, maalt väljasaatmised, poliitiline tagakiusumine, eh, samuti arreteerimised, inimõiguste kaitsjad, ajakirjanike tagakiusamine on tavapärased Kuubas, mida õigustavad Kuuba võimud nõuame Daniel Ferreri pideva, kiiret vabastamist ja kõigi inimõiguslaste kiiret vabastamist vastavalt poliitilise dialoogi ja koostöölepingule, mis kehtib Euroopa Liidu ja Kuuba vahel. ma meenutan ühtlasi, et see pole midagi positiivset kaasa toonud Kuuba elanikele. palume ka uuelt kõrgelt esindajalt, et võetakse arvesse selle parlamendi seisukohti oma dialoogides Kuuba võimudega ning nõuteks, nõutaks ka eh, meie parlamendi liikmetel õigust külastada Kuubat. suur aitäh teile. järgmisena saab sõna Herman Terts üheks minutiks. tere hommikust kõigile. täna hääletame resolutsiooni, mis puudutab Kuubat, räägime Jose Daniel Ferrerist, ta on poliitvang, üks paljudest poliitvangidest ühes julmemas äh, poliitilise diktatuuri käes maailmas, äh, millele aga Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon üritavad, äh, käituvad südamlikult, kuigi seda nad ei ole väärt ja seda äh, tehti alustati, äh, alustades läbirääkimisi ähm, diktatuuriga, mis ei tee mingeid järeleandmisi, nad ütlevad, et nad jätkavad samas vaimus edasi äh, ühe partei võimuga, kommunistliku diktatuuriga ning et keegi ei ootaks mingeid muudatusi, mis see koostöö, see on, see tugevdab diktatuuri ning see on ühtlasi alustanud ka laienemist kogu Ladina-Ameerikasse, Venezuelas on see kaasa eh, toonud ühe jõledamatest diktatuuridest, mis eh, eh, Ladina-Ameerika rikkaima riigi on viinud nälja, ahastusse ja, ahastuse ja vägivalla kätte ning ometi oli tegemist ühe tugevama demokraatiaga selles piirkonnas ning kõneleja katkestatakse. suur aitäh, suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, Nacho Sanchez Amor. suur aitäh teile, härra president. sotsialistid äh, on läbirääkimiste vältel väljendanud sügavat muret härra Ferreri juhtumi pärast, nõuavad, et me temalt pidevat äh, kiiret vabastamist, sest tema arreteerimine oli ebaseaduslik ja tema, äh, tema äh, olukord ei ole aktsepteeritav, kuid me leiame, et ei ole õigustatud selle äh, Ähm, äh, olukorra ärakasutamine äh, selleks, et halvendada meie suhteid Kuubaga ning äh, katkestaks, takse, katkestatakse inimõiguste teemalised läbirääkimised ja läheks tagasi kahekümne mõttetu aasta juurde, kus ei olnud mingeid suhteid Kuubaga inimõiguse läbirääkimised aitavad meil või, tugevdada survet Kuubale ning sellest on kõige rohkem kasu selliste juhtumite puhul nagu Kuuba. niisiis äh, äh nõuame härra Ferreri kiiret vabastamist. järgmisena saab sõna härra Pineda üheks minutiks. suur aitäh äh,. parempoolsed, järmad, parempoolsed äh, ei suuda um-, tunnistada, et Atnari aeg on läbi, nad äh, on Trumpi kamnupoisid ja sellepärast nad mõtlevad välja igasuguseid uusi leiutisi selleks meil praegusel hetkel äh, kasutatakse ära äh, kurjategijate kohtuprotsess, kes on tohutult on äh, näiteks peksnud oma rasedat naist, äh, üritatakse teda kuidagi kaitsta, kuid äh, näiteks Kolumbias, Ecuadoris, Tšiilis ja Boliivias arreteeritakse illegaalselt. Te ei näe, kuidas Kuuba politsei ründab meeleavaldajaid <laughs> Eh, süüdistused Kuuba suhtes on eh, naeruväärsed, ainuke sekkumine Kuuba poolt eh, on õpetajate ja arstide näol, mitte nii nagu USA teeb Iraagis, Süürias ja Liibüas. Kuuba on olemas, aktsepteerige seda, austage võrdset suhet Kuuba rahvaga ja kõneleja katkestatakse. saab sõna härra äh, äh, Tšarantsova. härra Ferrer tuleb kohe vabastada, kuigi praegune arutelu puudutab härra Ferrari juhtumit, pole tema äh, sugugi mitte ainus äh, Eh, juhtum inimõiguste kaitsjate tagakiusamise osas Kuubas. härra Ferreira on üks saja kahekümne seitsmest poliitvangist eh, praegusel ajal. tegemist on poliitvangidega riikidel, eh, mis kirjutas alla koostööleppe Euroopa Liiduga, mille eesmärgiks on kaitsta inimõigusi ning demokraatia kaitse. kaks tuhat seitseteist otsustas Euroopa Parlament alla kirjutada kokkuleppele Kuubaga tingimusel, et Kuuba parandab inimõiguste olukorda ning parandab sealjuures kõigi kuubalaste elujärge. kaks aastat hiljem ei täideta seda tingimust. on viimane aeg, et Euroopa Liit ütleks ausalt, et Kuuba ei täida tingimusi, seega pole meil äh, muud võimalust, kui tegutsema hakata äh, äh, nii, nagu lepe seda meil võimaldab. nii, ja nüüd lähme fraktsioonide esindajate juurde. rahvapartei nimel saab sõna üheks minutiks härra Stešovski. suur aitäh, lugupeetud kõrge esindaja Jose Daniel Ferreri eh, juhtum näitab, et Kuuba ei saa oma minevikust lahti. ta ei ole võimeline eh, ennast parandama, ta piinab ja arreteerib neid, kes võitlevad demokraatia ja vabaduse eest. ma ütlesin eh, Eh, tahaksin öelda, et ma kohtusin härra Ferreriga Santiago de Cubas ning eh, eh, ma kinnitan, et ta ei ole sugugi mingisugune vägivaldne inimene, nagu äärmusvasakpoolsed ütlevad. ta on demokraat, kes armastab oma kodumaad ta elab ja sureb oma riigi nimel, ta sündis seal ja ta soovib seal ka surra ta äh, täidab kõiki reegleid, mida täidetakse Euroopa Liidus. sellepärast ma tahaksin äh, paluda teid, proua Mogherini, et te kasutaks ära kõik oma kontaktid äh, Kuuba režiimiga ja nõuaks tema kiiret vabastamist. järgmisena saab sõna Maria Arena. suur aitäh! Herrera on praegu terviseolukorras, mis on üsna masendav ja ta on Kuubas ametivõimude mahasurumise ohver juba kümme aastat oma poliitilise tegevuse tulemusena, mida ta teostab rahumeelselt. ta ei ole ainuke sellises olukorras, umbes sada kakskümmend inimõiguste kaitset, ajakirjanikku, rahumeelset dissidenti on Kuubas täna trellide taga. kahekümne kaheksandal oktoobril eelmisel aastal Armando Sofa äh, on kõige kauem olnud vangis, tema hukkus pärast neljakümmend aastat vangistusest. lähtuvalt rahvusvahelistest inimõiguste normidest peaks äh, Jose Daniel Ferrer äh, saama juurdepääsu äh, õiglasele kohtumõistmisele, kutsun Kuuba ametivõime rahvusvahelisest õigusest kinni pidama ning lõpetama inimeste mahasurumise, kes kasutavad oma sõnavabadust. Kuuba valitsus peab tagama ajakirjandusvabaduse, ühinemisvabaduse, meeleavaldusvabaduse. me kutsume neid üles austama rahvusvahelisi standardeid, mida sätestavad hartad ning rahvusvahelised deklaratsioonid, mida riik on allkirjastanud lugupeetud kõrge esindaja, äh, seda tuleb äh, Euroopa Liiduga koostöös äh, ka silmas pidada, meie kirjutame ette siiski inimõiguste austamise kui aluspõhimõtte. suur aitäh, härra president lugupidamine teile, proua Mogherini. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kirjutas Euroopa Liit alla kokkuleppele Kuubaga, mille esmatingimus on inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamine. Euroopa äh, Eh, oma resolutsioonis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis eh, sätestas selle tingimuse, võttes kasutusele katkestusklausli. praegusel hetkel aga Kuubas eh, õiguseta arreteerimised jätkuvad, Jose Ferrer ei ole sugugi mitte erand, vaid reegel, see näitab, et ta on endiselt Castro dünastia režiim. Kuuba majandus ei ole mitte see, mida näeme Eh, me eh, näeme eh, hotellides, vaid see on see, mida Castrote perekond endiselt kontrollib ja juhib. igatahes kuubalased praegusel hetkel vaatavad üle nendest artiklitest, mis neile ei meeldi. Nad ütlevad, ütlevad, et nagu kunagi ütles Hispaania suur luuletaja Quevedo, et rah-, raha on see, kes kõik otsustab. lugupeetud juhataja, kolleegid, äh, demokraatliku liikumise juht Kuubas, äh, Jose Daniel Ferrer, äh, ebaseaduslikult, seadusevastaselt vahistati ja mida meie Euroopa Liidus teeme, me lihtsalt vaatame seda pealt, see on täiesti silmakirjalik tegumine kui me vaatame Kambodžat, Nicaraguat, kõiki neid sündmusi, on Euroopa Liit ju olnud palju aktiivsem oma avaldustes, aga nüüd me lihtsalt vaatame pealt. sotsialistlikud äh, diktatuurid justkui ei ole eriti olulised. Mm, mõtleme selle peale, kuidas oma tulusid suurendada, eritigi, eriti just Hispaania, mis on niivõrd seotud äh, Kuubaga ajakir-, ajalooliselt turism, hotellid ja kõik eh, hotellidesse ei saa kuubalased ise, isegi mitte sisse, eh, kuid sellegipoolest hoitakse väga hoolega turismi eh, majandust, turism, turismisektorit, kuid me peaksime seda laitma ka sotsialistlike diktatuuride pool. kolleeg Nikolao Alva-, Alavanos Jose Daniel Ferreir. teda on nüüd äh, siin juba palju mainitud, ta on paljude jaoks äh, Kuuba vabaduse sümboliks. ta vahistati võimude poolt esitati talle valesüüdistusi ja USA valitsus samuti on levitanud valesid mm, ja muudetakse süüdlased ohvriteks. see on osa USA strateegiast ja ka Euroopa Liidu strateegiast selleks, et Kuubat ja Kuuba rahvast rünnata meie, mina olen sellise Euroopa poliitika vastu, mis selektiivselt kaitset osutab aktivistidele ja äh, kui räägime inimõiguste rikkumisest, äh, siis äh, on just tegemist justkui mingite inimõiguste monopolidega, teatud riikides kaitstakse neid inimõigusi ja teistes mitte, kui see ei sobi. sellega oleme jõudnud kõnede vooru lõppu ja nüüd on vaba mikrofoni voor, neli inimest on sõna soovinud ja kuna aega on piisavalt, saan kõigile neljale ka sõna anda ja kõigepealt äh, kolleeg Boltšak, palun, üheks minutiks. Äh, aitäh, juhataja. mina tahaksin äh, hukka mõista Jose Daniel Ferreri vahistamise Kuubas tahaksin kutsuda üles teda vabastama ja ka seda, et leiaks aset õiglane kohtumõistmine, sest praegu on kõik süüdistused sellised, mis põhinevad väga äh, ähmastel faktidel. me ei saa äh, silma kinni pigistada. tegemist on selge inimõiguste rikkumisega Kuubal ja mitte ainult see juhtum ei ole kõne all. Äh, endiselt on üle saja kahekümne poliitilise, poliitilise kinnipeetu Kuuba vanglates ja me peame edastama selge signaali äh, Kuubale, et tegeletakse ka mineviku küsimusega, meie Tšehhi Vabariigis oleme alati ähm, teisitimõtlejaid Kuubal kaitsnud ja ma arvan, et äh, me kõik peaksime üles näitama äh, julgust, et äh, mitte ainult see vang vabastama, aga ka kõik teised süümevangid. kolleeg Wooles. juhataja Kuuba on hea näide sellest, äh, mis on võimalik äh, kõikidest asjaoludest hoolimata. Äh, on püüd-, suured režiimid on püüdnud, suured riigid on püüdnud riigi režiimi kukutada, sanktsioone kehtestanud, see CIA ohvrid, mm, ohvriks on see riik langenud, pidevad riigipöördekatsed, Kuuba Äh, rahastamine, kaubaga varustamine, sanktsioonid, see kõik on tekitanud äh, meeleheidet ja vaesust äh, selles riigis ja endiselt see jätkub. Gru-, Jose Daniel Ferrer on parempoolne agitaator, ke-, kellel on ka välismõjutajatega tihedad sidemed minevikust Mm, ja me kasutame seda eel, ettekäändeks selleks, et majanduslikke sa-, sanktsioone veelgi äh, rangemaks muuta ning parandada oma suhteid USA-ga. aitäh, kolleeg Oles. kolleeg Pereira, palun. Eh, um aitäh. see resolutsioon põhineb valedel äh, faktidel, äh, libafaktidel räägid ja see põh-, sellel ajendil sekkutakse põhjendamatult äh, teise riigi siseasjadesse. see on ka ÜRO äh, harta rikkumine. on püütud äh, suhteid normaliseerida Kuubaga, dialoogiga edasi liigutud Kuuba ja Euroopa Liidu vahet, vahelistes suhetes Äh, kuid äh, nüüd on see siis võimaluseks, et äh, need läbirääkimised katkestada. see on justkui Kuuba blokaad. samas on ju tegelikult saavutatud väga palju nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult. rahvusvaheline koostöö on hästi sujunud, eriti just näiteks tervishoiu vallas. aitäh kolleeg Dali, palun, üks minut. Um, tahaksin äh, selle äh, täiesti šokeeriva resolutsiooni sisu hukka mõista. Äh, see tähendab ainult seda, et me saavutame Kuuba valitsuse isoleerimise ning parandame enda suhteid USA-ga see suurepärane riik kannatab nendes mahhinatsioonides ja see rahvas kannatab nendes mahhinatsioonides, see äh, inimene, kellest me räägime, on kuri, kriminaalkorras karistuse saanud äh, isik äh, Jose Daniel Ferrer on lihtsalt suvaliselt esile toodud ja kui me räägime siin Venezuela, Boliivia valimata äh, marionettide toetamist, siis Kuuba, mis äh, on pakkunud tervishoiuteenuseid äh, Ladina-Ameerika riikidele, nüüd asume Kuubat taga kiusama, see on täiesti vastuvõetamatu ja mul on hea meel, et Iiri valitsusel on sellest resolutsioonist hoolimata head suhted ja need head suhted ka jätkuvad, aitäh! aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja annaksin sõna volinik äh,, kõrgele esindajale mul- äh,, proua Mogherinile ähm,. Kuuba patriootliku liikumise juht Jose Daniel äh, Ferrer äh, vahistati enda kodus, ta on siiamaani vahi all, ta on äh, juurdepääs pere, tema perele, temale on piiratud ja murettekitav on ka tema tervislik seisund. Jose Daniel Ferreri küsimust oleme me tõstatanud suhetes Kuubaga eh, Brüsselis eh, ja Havanas ehm, samuti teiste poliitiliste kinnipeetute küsimusi oleme tõstatanud, oleme rääkinud ka Välisasjade Nõukogus eh, sellest teemast, tema pere, kaasa arvatud tema kolm last, pärast meie sekkumist said teda külastada. oleme mitmel korral öelnud, et me ootame Kuubalt seda, et kõikide kodanike põhiõigusi austataks ja antaks võimalus õiglasele kohtumõistmisele. me ei ole kunagi äh, silma kinni pigistanud selliste juhtumite puhul, me oleme tegelenud äh, koordineeritult liikmesriikidega proaktiivselt nii et meie mõttevahetus Kuubaga inimõiguste alal on avatud ja siiras, meil ei ole mingeid tabuteemasid. iga kord, kui me näeme vajadust sekkumiseks ja kahjuks on äh, seda vajadust äh, tulnud ette päris tihti, äh, me ei nõustu küll kõiges ja mul on hea meel, ma, ma olen uhke selle üle, et me oleme nüüd avanud uue ajastu suhetes Kuubaga kõikide liikmesriikide toetusega, mitte keegi ei ole sellest algatusest välja jäänud, vaatamata poliitilistele vaadetele, mul on hea meel, et meil on võimalik selle dialoogi raames Kuubaga neid teemasid arutada ja inimõigused on osa sellest dialoogist. ja meil on võimalus oma koostööd tugevdada, kuid samas avatult ka oma erimeelsusi käsitleda ja selles osas midagi ette võtta. esimene ametlik dialoog äh, uue kokkuleppe alusel puudutaski just äh, inimõigusi, sest äh, põhiõiguste austamine ja kodanikuühiskonna põhimõtted on meie jaoks keskse tähtsusega, need on meile täht-, keskse tähtsusega sellepärast, et ainult täielikult austades kodanikuühiskonna rolli, on võimalik ka majanduse Äh, jätkusuutlik areng ja just seetõttu oleme me avanud äh, Kuubaga äh, sellise dialoogivooru. see on üks meie kokkuleppe eesmärkidest sellele riigile toeks olemine, kui poliitilist ja majanduslikku mudelit reformitakse niimoodi, et majandus oleks tugevamatel alustel, niimoodi, et kõigil oleksid samad vabadused ja samad õigused, aitäh! Mm, suur tänu, sellega selle päevakorrapunkti käsitlemine lõpeb ja enne kui tuleme Haiti juurde, tahaksin teatada, et Rahvapartei fraktsiooni president äh, on saanud ettepanekud ametisse nimetusse, Stefan Motrianu ähm, asub keskkonnakomisjoni ja toiduohutuse komisjoni äh, ridadesse äh, Silvio Borsoi asemel. tema Ähm, asendab äh, proua äh, Baleani äh, tööstuskomisjonis ja need otsused jõustuvad koheselt. tuleme nüüd järgmise arutelu juurde, see puudutab Haitit ja tahtsin öelda seda, et teie sõnasoovi Äh, on võimalik äh, avaldada elektrooniliselt äh, nii sinise kaardi küsimusi esitada kui ka vaba mikrofoni voorus. kolleeg Šetkovski, palun. suur tänu, proua juhataja. austatud kõrge esindaja Haiti on pikka aega olnud poliitiliselt ebastabiilne. tegemist on riigiga, kus on suur korruptsioon, riigiga, kus äh, rikutakse inimõigusi, riigiga, kus ajakirjandused hukkuvad, ajakirjanikud hukkuvad. tegemist on riigiga, kus äh, inimvabadused on ja põhivabadused on piiratud. ning ma arvan, et Euroopa Liit peab näitama üles oma dialoogi vahendamise oskust valitsuse ning opositsiooni vahel sellepärast et see on ainus võimalus olukorda selles riigis muuta. Euroopa Liit pärast maavärinat aitas selle riigi uuesti jalule saada, aga nüüd peame aitama selle riigi poliitilisel õhustikul jalule saada. me peame aitama Haiti ühiskondlikule kliimale kaasa. praegu on see olukord kõige viletsam kogu maamuna peal. üüratu lõhe vaeste ning rikaste vahel ei ole kõige hullem. kõige hullem on ebastabiilsus. ebastabiilsus, etteaimamatus, mitte iial ei saa teada, kas sa, sa satud kuriteo ohvriks või poliitilise vägivalla ohvriks ning seda tuleb muuta. aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Urtasson resolutsiooni ettepanekute koostajatest, üks minut, palun. suur aitäh. Haiti on meie avalikus arutelus üks unustatumaid riike, ülima vaesus, struktuursed lahendamatud probleemid korruptsioon, peame mõistma hukka vägivalla eh, ja repressioonid, ma kaitsen, kahtlen südamest, et praegune president Mais eh, keda süüdistatakse korruptsioonis, oleks siis see õige inimene, kes seda riigi peaks juhtima, praegu toimub tõsine riiklik dialoog, et olukorda parandada, igatahes arvan ma, et Euroopa Liit peaks oma koostööinstrumentidega seda riigi endiselt toetama ja selge on see, et praeguses keerulises äh, institutsionaalses olukorras äh, on ähm, toetus äärmiselt äh, keeruline avaldada, kuid arvan, et kõige olulisem, kõige prioriteetsem peab olema riigisisene dialoog ning sooviksin tänada nüüd lõpetuseks proua Mogherinit teie töö eest viimase viie aasta jooksul ning tänan teid väga kõigi jõupingutuste eest, mis te olete teinud. suur tänu ja järgmisena kolleeg Žernetski, palun üks minut. ka mina tahaksin kõigepealt tänada, tahaksin tänada kõrget esindajat tema viieaastase koostöö eest Euroopa Parlamendiga, minu endaga ja seda meie idapartnerluse, ida poliitika kontekstis. see koostöö oli äärmiselt tõhus. lugupeetud daamid ja härrad, Haiti on üks vaesemaid riike kogu maailmas. tegemist on riigiga, kus äh, riiki ohustavad pidevalt tsüklilised looduskatastroofid. Euroopa Liit ja kogu maailm äh, püüavad äh, Haitit toetada humanitaarabi kaudu aga paraku, paraku seda humanitaarabi ei saa alati kontrollida ja see ei jõua pahatihti nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. me peame vaatama, mis juhtub nende vahenditega, mida me saadame Haidisse ja tegema seda tõhusamalt. mina olen pärit äh, Poolast, üheksateistkümnendal sajandil olid meie sõdurid ka Haitil ning äh, seepärast on meie jaoks riik ja selle riigi aitamine eriti tähtis. suur tänu ja järgmisena kolleeg Sõrinja, palun, üks minut. lugupeetud kõrge esindaja, tahaksin kõigepealt avaldada tänu teile selle suurepärase töö eest, mida oma ametis olete teinud. poliitiline ja ühiskondlik olukord Haitis ei ole jätkusuutlik. meeleavaldused näitavad, et valitsusega ei olda rahul, valitsus ei ole sugugi mitte läbipaistev ning valitsuse tegevuse tulemusena ka kannatavad inimesed vaesuses, kasutatakse ära neid, kes on kõige haavatavamad ning elutingimused on üldiselt halvenenud. Euroopa Liit on valmis aitama, toetama demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, ühiskondlikku arengut. Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek, mille üle me täna äh, arutleme, äh, aitab sellele protsessile kaasa ja samas mõistetakse hukka sõnavabaduse rikkumine ning mahasurumine ametivõimu poolt. humanitaarorganisatsioonid on oma tegevust äh, suurendanud kriisiolukorras, aga kui õigusriigi põhimõte ning mõttevabadus ei ole jalul, ei ole humanitaarabist äh, mitte mingisugust kasu. Äh, Haiti rahval on õigus äh, nendele õigustele. suur tänu, kolleeg Sorinio ja järgmisena saab sõna kolleeg Urban Crespo, palun. suur aitäh, president Haiti on Ameerika vaeseim riik ning ta on rahvusvaheliste organisatsioonide ja tohutu riigivõla ohver ning seda juhatab ähm, klikk, kes topib oma taskud äh, sotsiaalabi, äh, humanitaarabi raha täis. niisiis äh, näeme, milline on kasiinokapitalism poolteist aastat on haitilased juba tänavatel, nõudes presidendi tagasiastumist ning äh, äh, poliitsi-, poliitseid äh, on seotud igasuguste kuritegelike organisatsioonidega ja rahvusvaheline üldsus vaatab vaikides pealt, mõistame hukka sellist suhtumist ning nõuame äh, et äh, neoliberaalsed poliitikad lõpeks ning samuti kustutatakse Haiti võlg, et ähm, Haiti äh, rahval oleks tulevik, proua äh, Mogherini, loodetavasti ei pea me teid järgmise komisjoni töö ajal igatsema hakkama. ja järgmisena saab sõna kolleeg Joomeva resolutsiooni koostajate hulgast suur tänu! Haiti, üks äh, vaesemaid riike kogu maailmas, mis on juba majandusliku ebavõrdsuse ohver. Haiti kannatab vaesuse, äh, vägivalla, häbimärgistamise eest, esineb isegi kaasaegset orjapidamist, äh, laste ärakasutamist. Haitit on tabanud terve rida looduskatastroofe ja humanitaarkatastroof seisab ukse lävel elektrikatkestused äh, on äh, sagedased, abi juurdepääs takistatud, vägivald üha suureneb ning äh, inimestel ei ole juurdepääsu to toidule, meditsiiniabile, haridusele. ma nõuan, et kõik asjaosalised Haitis lõpetaksid vägivalla ning lõpetaksid inimeste kannatuste tekitamise, äh, lõpetaksid ajakirjanike võimamise Euro-, mõrvamise, Euroopa Liit peab abikäe osutama äh, selles olukorras. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Kelly ja Rahvapartei hulgast, sest et oleme resolutsiooni ettepaneku koostajate sõnavõtutega nüüd ühele poole jõudnud. kolleeg Kelly, tere hommikust, mul on äh, kahju, et Haitit võib kirjeldada kui ühte äh, kõige äh, ebamoraalsemat riiki, ebamoraalsus, äh, jah, kui me vaatame. laiaulatuslik korruptsioon, ebaseaduslik politseijõu kasutamine, valitsuste oleku nagu kohal inimeste tagakiusamine, ajakirjanike tagakiusamine, mõrvad, vägistamised, naiste tagakiusamine, diskrimineerimine, LGBT häbimärgistamine laste pornograafia, intsest, äh, äh, kodaniku staatuse andmine, keeldumine, vägivald vanurite suhtes äh, ja mis kõige hullem võib olla, lapsed ei saa käia koolis ma arvan, et me võiksime ühes küsimuses vähemalt püüdma survet avaldada Haiti rahvale. noortel inimestel peab olema võimalus äh, koolis käia, sellepärast et ilma koolita ei ole mingi edu üldse võimalik. suur tänu teile! suur tänu, kolleeg Kelly ja järgmisena saab sõna kolleeg Kill äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja me juba kuulsime, Haiti on riik, mis on põhimõtteliselt kokkuvarisemise äärel. majanduslikud raskused on tekitanud meeleavaldusi, vägivaldseid meeleavaldusi, äh, inimesi lastakse sadade kaupa maha, äh, vähemalt kakskümmend inimest on hukkunud äh, õiguskaitseorganite käe läbi, lapsed ei saa kooli minna, inimestel ei ole juurdepääsu piisavalt toidule, joogiveele, ravimitele, kütusele tervishoiusektoris on puudujääk elektrist, kütusest, varustusest ning äh, meditsiiniabi ei jõua inimestele, nendeni, kes seda vajaksid. Euroopa Liit peab äh, resolutsiooni ettepaneku äh, abil aitama lahenduse leidmisele kaasa, iseäranis tuleb keskenduda korruptsioonile. Haiti on meie AKV partner ning me peame tagama selle äh, jätkusuutliku arengu, kui me tahame kliimamuutuse kor-, korruptsiooni ning äh, kaose kontrolli alla saada. kõrge esindaja, milliseid vahendeid kasutate teie, pidades arves, äh, pidades meeles seda, et meil on EDF-is sadu miljoneid eurosid, mille abil me saaksime kergendada Haiti rahva kannatusi ja lõpetuseks soovin teile edu teie edasises töös ja pingutustes, suur tänu kõige eest, mida olete teinud siiani. suur tänu, kellelgi ja järgmisena saab sõna kolleeg Rodriguez Ramos Renew fraktsioonist. humanitaarkriis ei katke hetkekski Haitis äh, pärast tra tragöödiad, looduskatastroofi tekib sanitaarkriis, poliitiline kriis, tegemist on üks maailma, ühe maailma kõige vaesema riigiga ning üks ebavõrdsemaid ja ebaturvalisemaid ning õnnetuseks valitseb seal ka üleüldine korruptsioon. üle kolmekümne kaheksa tuhande inimesi on endiselt kodutud pärast maavärinat ning sellel sügisel on ähm, plahvatanud ägedad äh, meeleavaldused, levib vägivald seoses äh, üleüldise vaesusega. sellega seoses äh, olukorras, kus nelikümmend kuus inimest on hukkunud ÜRO andmetel, kolm ajakirjanikku on mõrvatud, peame tööd tegema selle nimel, et vägivald lõpeks, et äh, toimuksid äh, õiglased valimised ning palume ka humanitaarabi riigile, kus üle neljakümne protsendi elanikkonnast sõltub rahvusvahelisest abist. suur aitäh ning kõike head teile, proua volinik! suur tänu ja järgmisena fraktsioonilise kuuluvuseta äh, esinejad, kolleeg Adi Nolfi, palun! suur aitäh, kallid kolleegid! põrgu on olemas, see asub Haidil. korruptsioon, vägivald, vaesus äh, on muutunud äh, selle riigi jaoks tavapäraseks. inimõigusi trambitakse jalge alla igapäevaselt, me ei saa seda lihtsalt lubada. Haitil on endiselt orjust, saldu lapsi müüakse äh, rikastele perekondadele igal aastal ning Äh, Haiti lastel ei ole kuhugi pöörduda, pole olemas mingit äh, sugudevahelist võrdsust äh, ning liialt tihti on vaja, avaldatakse seal meelt, keegi ei pööra sellele tähelepanu. ÜRO eriesindaja inimõiguste küsimustes ütles, et on vähemalt nelikümmend kaks inimest hukkunud meeleavaldustes ning väga paljud said ka vigastada. nimekiri on pikk, kuid arvan, et sellest piisab äh, peame enda käest küsima lihtsalt seda, miks me seda kõike lubame. suur aitäh teile, eh, president ning eh, kõike head eh, proua Mogherinile, soovin teile kõike head ja soovin teile palju edu teie edasises karjääris. suur aitäh teile. kuna kolleeg Castaldot ei ole siiski, ta jookseb praegu sisse kiirustame siis pisut äh, ja vaatame äh, siis, kas jõuame talle sõna anda. võite rääkida, kust soovite. ei ole vaja äh, teie oma kohale minna. kas jätkame kõigepealt vaba mikrofoniga, olgu? Äh, niisiis äh, anname sõna kõigepealt neile kolleegidele kes äh, soovisid vaba mikrofoni voorus sõna saada kõigepealt saab sõna kolleeg rahvaparteist Pos, kolleeg pospil vabandust ei, ei näinud seda selgelt. suur aitäh! Äh, ja lõpuks sain aru, et mina pidin rääkima, jah. väga lühidalt, ma toetan Haiti resolutsiooni. valimisperioodil rääkisime korduvalt keerukast poliitilisest, sotsiaalsest olukorrast selles väga vaeses riigis. viimasel ajal oleme näinud, et surved, pinged on kasvanud, inimesed avaldavad meelt, sotsiaalne olukord on väga halb väga paljud inimesed elavad allpool vaesuspiiri, laste orjapidamine, väga tõsised teemad, millest oleme rääkinud ja uus komisjon on see, uus kõrge esindaja, peavad nüüd äh, üritama dialoogi pidada selle riigiga, et äh, see viiks vähemalt selleni, et äh, meeleavaldajad saaks meelt avaldada, ilma et neid taga kiusataks kõnelused valitsusega äh, peavad toimuma Haitil, kuidas tõesti aidata kõige vaesemate olukorda parandada, ärgem olgem pimedad, Haiti peab mõistma, et inimõigustel siiski on mingisugune väärtus. Äh, suur tänu ja siis järgmisena kolleeg Tšihhodaru ja siis saab sõna härra Castaldo. palun, kolleeg. aitäh tahaksin teid tänada mulle sõna andmast. ma saan aru, et olukord on selline, et, et tuletõrjuja peab tulema tuld kustutama, aga tuled süttivad taas. loomulikult peame jätkama jõupingutusi, kuid viimane aeg on, et meie Euroopa Parlament, need, keda eurooplased on valinud, et meie leiaksime rahvusvahelise läbipaistva mooduse, kuidas jälgida inimõiguste olukorda ja kuidas äh, inimõiguste rikkujad tuua kohtu ette. kahekümne esimene sajand on inimõiguste sajand ja ma loodan, et me leiame ühiselt lahenduse ja õnnitlused veel kord ja suur tänu kõige eest, mida olete teinud. ja nüüd kolleeg Castaldo, palun üks minut. aitäh. kõigepealt selgituseks Haiti ähm, protestid seoses äh, presidendi äh, tagasiastumise nõudmistega on ala, toimunud juba alates äh, juulist, on tarvis leida muid lahendusi, et inimesed saaksid kütust kasutada ligipääsu, ligipääsu sellele ja nendel on olnud, nendel protestidel ja kogu olukorral on olnud katastroofiline olukord kogu riigile ja on tõesti raske ette kujutada, et see on lääne poolkera kõige äh, vaesem äh, riik äh, ja peaks kasutama, leidma võimalusi, et kaitsta kõige haavatavamaid rahvastikurühmi. seega ei tohiks praegu loobuda nende toetamiseks, ei tohi, toetamisest ei tohi lihtsalt lasta liberaalsel ähm, poliitikal läbimine, nii et meil on tõesti hetk, et muuta oma poliitikat, et tagada õigus ja võrdne kohtlemine oma Haiti sõpradele. aitäh ja nüüd kolleeg Boltšak Rahvaparteist. proua president, alustaksin ühest pildist, mis levis kõikjal maailmas, kuidas äh, haitilased tulistavad õhku rahvasumma ees. see näitab kontrasti äh, vaesus, totaalne vaesus ja rikaste maailm. mis on minu jaoks tähtis, on mõista hukka äh, Haitil toimunu vägivaldsed äh, meeleavaldused on suunatud peamiselt presidendi ja valitsuse vastu Nad on suunatud toidu ja kütuse hinna tõusu vastu ja nad on radikaalselt eskaleerunud su-, viimas-, viimati. Haiti äh, ei kaitsta, kaitstakse järjest vähem ajakirjanike vabadusi, dialoog peab algama opositsiooniga ja see peab olema minu, meie signaal Haiti valitsusele, peame uurima korruptsioonijuhtumeid inimõiguste olukorda, seal ei ole inimestel midagi süüa ja juua ja see peaks olema valitsuse peamine mure. ja me sooviksime ja, ja soovime kõrgele esindajale edu edasises karjääris ja suur tänu kõige tehtu eest. suur tänu ja enne kui annan uuesti sõna kõrgele esindajale, saab veel ka kolleeg Vood sotsiaaldemokraatidest sõna. Uh, thank you very much, president aitäh, president. kaks kuud on Haitil toimunud protestid, mis järgnesid kütusepuudusele ja see muut-, need muutusid kiiresti vägivaldseks suunatud presidendi vastu. uue, ÜRO andmetel vähemalt nelikümmend kaks inimest on tapetud, tuhandeid on saanud haavata nendes valitsusvastastes meeleavaldustes. vägivald toob kaasa täieneva eba, e-, ebakindluse selles väga hapras riigis, kus on vaesus, korruptsioon, üle kolmandiku haitilastest vajavad igapäevast abi toidu osas, kolm koma seitse miljonit inimest on näljas, kuid abiorganisatsioonidel on suuri raskusi abi osutamisega. Euroopa Liit peab tegema koostööd Haiti ametivõimudega selleks, et anda kriisi humanitaarabi. Te-, teine vägivaldne sündmus, mis leidis aset, on vägivald naiste vastu riigivanglates. naisi peetakse koos samades kongides meestega, neid ähvardab vägistamine. Euroopa Parlamendis tähistame siin äh, kuuekümne päeva möödumist naistevastase vägivalla vastu võitlemise päevast. aitäh kallis kolleeg ja nüüd arutelu lõpetuseks saab veel kord sõna kõrge esindaja proua Mogherini, palun. Ameerika vaeseim riik on nüüd halvatud kriisis, mis on ühtlasi poliitiline, kuid ka sotsiaalne ja majanduslik. suured rahvastiku osad avaldavad meelt selle vastu, kuidas riiki praegu valitsetakse, iseäranis korruptsiooni vastu, äh, väärjuhtimise juhtumite vastu, millega on kaasatud riigijuhid, institutsioonid. aktivistid avaldavad meelt, põllumehed, põl-, poepidajad on sellega ühi-, ühinenud ja nüüd pärast aastaid äh, majanduskriisi on ka nüüd põhiseaduslik kriis, kus pole enam valitsust ja parlamenti. meeleavaldused algasid, nagu ütlesite, äh, pärast äh, kütusepuudust suvel ja nüüd nad on halvanud riigi ettevõtted, haiglad, koolid, institutsioonid on sageli suletud, transport kogu riigis on muutunud väga häirituks, kaasa arvatud humanitaarabi kohaletoimetamiseks ja riik on põhimõtteliselt seisakus. poliitiline olukord muutub radikaalsemaks, humanitaarkriis halveneb ja gängide vägivald samuti on tõusuteel. me oleme jälginud ja jälgime praegust kriisi väga tähelepanelikult, koordineerime Äh, koostööd rühma, läbi koostöörühma ja soovime, et kuritegusid uuritaks. ametivõimud peavad tagama rahumeelse meeleavaldamise õiguse ja vägivalda tuleb alati vältida. olen seda seisukohta välja, väljendanud kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel. kuu alguses kutsusime kõiki alustama riik, riigiülest dialoogi selleks, et konsensusepõhised lahendused leida praegusele kriisile ja tuletaksin meelde, et Euroopa Liit koordineerib ka teiste abiandjatega oma tegevust selleks, et anda kiiresti abi, sest humanitaarolukord on tõesti dramaatiline. kuid pra-, praegune olukord ei ole kindlalt jätkusuutlik, see ei ole ainult humanitaarküsimus, tegemist on poliitilise protsessiga ainult, mis võib luua tingimused selleks, et rahvusvaheline äh, kogukond saaks pikaajalist arengut toetada Eh, eh, jah, eh, kõigepealt sooviksin veel kord tänada kõiki selle viis aastat kestnud hea koostöö eest ja kõik need kolleegid, kes olid ka siin mm, möödunud neljal ja poolel aastal Äh, pidasid väga oluliseks äh, parlamentaarset äh, diplomaatiat mitte ainult meie töö jaoks, vaid ka rahu, julgeoleku ja äh, üleüldise ähm, turvalisuse eesmärgil. seega sooviksingi tänada teid, presidenti, asepresidente, kõiki poliitilisi fraktsioone, eelkõige kaht komisjoni, kellega ma lihe, tihedamalt äh, töötasin, ehk siis äh, välisasjade ja arengukomisjoni äh, tehtud töö eest. aitäh! aitäh, kõrge esindaja proua Mogherini, ma arvan, et ka terve parlamendi nimel võin teid tänada suurepärase koostöö eest parlamendiga, aga ka erinevate valdkonnakomisjonidega. suur tänu teile isikliku panuse eest Euroopa Liidu heaks, et te olete võidelnud äh, mitmepoolse koostöö eest erinevate institutsioonide vahel. suur tänu teile selle eest! ja arutelu lõpuks ütlen teile veel, et meile on kuus resolutsiooni ettepanekut esitatud, nendega võite tutvuda parlamendi kodulehel. arutelu on sellega lõppenud ja ma katkestan osa istungjärgu kuni hääletusteni, mis algab üksteist kolmkümmend.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 lugupeetud rahvasaadikud, palun võtke istet selleks, et me saaksime asuda hääletama. meil on pikk hääletusnimekiri, nii et palun võtke istet. it's not it will be okay good oh, yes dear members lugupeetud kolleegid tahaksin tervitada siin viiesaja miljoni Euroopa kodaniku esindajad tänasel täiskogu istungil vastavalt artiklile viiskümmend kolm Euroopa Liidu määrusest kaks tuhat kaheksateist murd tuhat seitsesada kakskümmend viis, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament ja nõukogu kahekümne kolmandal oktoobril kaks tuhat kaheksateist, esimeeste konverents oma kahekümne kaheksandal novembril pärast kodanikuõiguste komisjonis toimunud kuulamisi kinnitas heaks äh, Wojciech Rafal-Vjurovski eh, esitamise Euroopa andmekaitse inspektoriks. president eh, kirjutab koos eh, ülemkogu esimehega alla sellele otsusele. ja läheme nüüd meie täiskogu päevakorra juurde. härra Veeber, kas te soovite kodukorda puudutavat küsimust esitada? president uh, honourable members the european union cannot. president euroopa liit ei saa olla vaikne mõeldes selle peale mis toimub praegusel hetkel maltal kus uuritakse daphne caruana galizia mõrva ja meie parlamendi pressisaalil on tema nimi sellel nädalal äh, peaminister Muscat ja peaprokurör on teinud šokeerivaid avaldusi juurdluses välja tulnud inimesed äh, olid kahtlusalused juba enne äh, tema tapmist, aga peaminister Muscat kaitses neid äh, kogu aeg ja olukord Maltal mõjutab kogu Euroopa projekti ma arvan, et see parlament peab nüüd rohkem kui kunagi varem Malta ametivõimudele selgeks tegema, et ajakirjaniku mõrvamisel peavad olema selged poliitilised tagajärjed, kui tegemist oli poliitiliste mõjutustega ja väga tähtis on nõuda õigusriigi põhimõtetest ja ajakirjandusvabadusest kinnipidamist oleme seda öelnud mitmele valitsusele varem ja täna tuleb see sõnum saata Malta valitsusele. peame häält tõstma üheskoos. Irache Garcia Perez, it's your floor. Irache Garcia Perez, palun. Gracias, presidenta. aitäh, president. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on olnud alati ja jääb ka alatiseks õigusriigi põhimõtteid kaitsma. meil on kriteeriumid mida me ei saa kõrvale lükata. õigusriigi põhimõtted toimivad siis, kui kahtlusalused võetakse vahi alla ja viiakse läbi juurdlusi. see, täpselt see juhtus eelmisel nädalal Maltal. kahtlusalune peeti kinni, alustati kohtuprotsessi. Euroopa Parlament peab nüüd ära ootama kohtuotsuse ja ei tohi sekkuda kohtumenetlusse. tahaksin selgeks teha, et meie fraktsioon jääb alati toetama õigust ja tõde ning äh, need, kes soovivad seda õõnestada, peaksid aru saama, et see ei lähe teil läbi. ma ei kavatse vaikida, ma ei kavatse vaikida. jah, ma saan aru, et te tahate siin äh, äh, mind segada, sest teile ei meeldi, et ma ütlen teile, et tõde ja õigust ei ole võimalik valida ning me oleme oma sõnade eest vastutajad. ja järgmise viie aasta jooksul peame me kõik toetama õigusriigi põhimõtteid, eelkõige Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, ükskõik, kes on võimul ja kus on probleeme õigusriigi põhimõtetega. ja läheme nüüd hääletuse juurde. Ehm, sisestage oma elektroonilised häältekaardid. kas teil on ka kodukorda puudutav märkus? president, äh, tahaksin lihtsalt teha selgeks, ütleb Sven Kiigold, et Malta olukorra puhul on tõesti väga tähtis, et me saadaksime sinna vaatlusmissiooni selleks, et teada saada, mis toimub. aitäh, president, aitäh fraktsiooni juht Weberile selle ettepaneku eest ja tõesti see, mida otsustati eh, eelmise parlamendi ajal, et meil peaks olema ka äh, ajakirjanikele auhind, me ju, sest tegemist on ajakirjanikega, kes on uurinud olukorda, ilma et nad oleksid poliitiliselt mingit pooli võtnud. we proceed to the vote please please accept the normal palun pidage meie kodukorrast kinni, läheme hääletuse juurde, meil on väga pikk hääletusnimekiri. kas teil on ka kodukorda puudutav küsimus? see on viimane kodukorda puudutav küsimus, mille luban esitada, meil on väga pikk äh, nimekiri, palun pidage kinni korrast. teen hästi lühidalt, ütleb Sofi Intfeld. räägin praegu õigusriigi põhimõtete jälgimise töörühma juhina me kavatseme minna Maltale, aga teeme selgeks, et mitte mingit poliitilist sekkumist ei toimu. me ei kavatse politsei juurdlusesse ega politseimenetlustesse sekkuda, kuid me kavatseme hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlament jätkab surve avaldamist selleks, et tõde päevavalgele tuua ja just niimoodi me ka otsustame siis, millal ja kuidas Maltale minna. The... nüüd läheme hääletuse juurde. kõigepealt äh, vabaduste olukord Alžeerias, neljalt fraktsioonilt ühine resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd hääletame resolutsiooni ettepaneku üle kätega, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi. Kuuba ja Jose Daniel Ferreri juhtum. esimene artikkel, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks Haiti ühine resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt, hääletame resolutsiooni üle tervikuna, nii kätega poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, härra Lange raport Euroopa Liidu USA kokkulepe. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine punkt resolutsiooni ettepanek eelnevale raportile härra Langelt jällegi, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm nimeliselt, hääletus algas nimeliselt hääletame, hääletus lõppes. tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes poolt? vabandust, see tuleb ka nimeliselt teha, nii et palun vajutage nuppu hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks olukord Boliivias. ühine resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt, muudatusettepanek üks nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse D poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. palun vajutage nuppu, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksa kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks kliima ja keskkonnaalane hädaolukord. muudatusettepanek kümme. kas teil on kodukorda puudutav küsimus ja palun? mikrofon, mikrofon palun. aitäh, lihtsalt meenutaksin äh, kodukorrapunkti sada kolmkümmend kaks, kaks kuivõrd esmaspäeva õhtul oli meil arutelu kliima ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta, mille pealkirjas kasutati sõna emergency, kuid siin on nüüd muudatusettepanekud, mis soovivad pealkirja muuta ja kasutada sõna urgency, kuid esmaspäeval kasutati teist sõna, mistõttu me leiame, et need muudatusettepanekud ei tohiks olla vastuvõetavad. okei okay Can... nii et arutelu ja resolutsiooni ettepanek võivad olla erinevad, seega me saame jätkata. kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus algas. kontroll algas, muudatusettepanek kümme hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitse, kahes osas, esimene osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. üksteist nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa hääletus algas. oi, see on kätega, vabandust, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hästi. nüüd originaalversioon kahes osas, esimene osa nimeliselt. oi, soovite kontrollida, kontrollime üheksat. muudatusettepanek üheksa, elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd originaalversioon kahes osas, esimene osa nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa kätega, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuusteist, kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa. teine osa langeb sellega ära. edasi, viisteist, viisteist nimeliselt hääletus algas. viisteist hääletus algas. nimeline hääletus. nüüd toimib süsteem. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks originaalversioon lõige kaks neljas osas, esimene osa nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. neljas osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek seitseteist, kahes osas, esimene osa, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud teine osa. nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üks, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks originaalversioon viisa neli kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna nimeliselt, hääletus algas nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud suur tänu, läheme järgmise punkti juurde. What? Yeah, she asked for the floor as well. Yes, she did. Okay. Now we have the motion for resolution. nüüd äh, resolutsiooni äh, ettepanek ähm, keskkonnakomisjonilt ja proua Talli on soovinud sõna. aitäh vastavalt ähm, punktile äh, üks, kaks, üheksa, siin on üks muudatusettepanek, mille me oleme esine, esitanud koos äh, teiste Äh, fraktsioonidega, äh, siis see on muudatusettepanek üksteist, see puudutab kliimaalast hädaolukorda ja arvestades, et me soovime olla vastutustundlikud, me jääme erapooletuks, sest me äh, tegelikult kuulsime eile, et selle muudatusettepaneku tõttu võib-olla soovitakse üldse selle vastu hääletada nii et me soovime, et Euroopa Parlament siiski oleks äh, selles küsimuses ühtne, saadaks selge sõnumi COP kahekümne viie kohta koos Rahvapartei ja teiste fraktsioonidega. aitäh! proua Višnevska, soovisite ka sõna? aitäh! mina sooviksin oma toetusest loobuda seoses ECR fraktsiooniga COP kahekümne viie teemalise resolutsiooni juures me oleme vastu sellele, et kiirendatakse nende esimeste eesmärkide saavutamist et see viiekümne viie protsendilise eesmärgi vastu oleme ja Äh, enamus selles ähm, parlamendis äh, soovib äh, anda rohelise tule tuumaenergeetikale, see oleks Euroopa keskkonnale väga kahjulik ja ei ole ka kooskõlastatud liikmesriikidega. hästi, hääletus on alanud, muudatusettepanek üksteist, see puudutab siis, muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. siis läheme algteksti juurde kahes osas. esimene osa, näidake käega kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. lõige üheksa, algtekst kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige neliteist, algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, andke käega märku, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek nelikümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud siis algtekst kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, teine osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, andke märku, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, andke märku. kes on vastu? kes on erapooletu, kontrollime elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seejärel lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus lõppes vastu võetud. teine osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige kakskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. siis algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime algtekst. hääletus lõppes. vastu võetud. algtekst, nimeline hääletus, lõige kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kuus kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kuuskümmend. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks. kes on poolt? vastu. erapooletu. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, olgu, muudatusettepanek kolmkümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, seega siis kuuskümmend kolm langeb ära. Äh, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus algas. lõige viiskümmend kaks, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. ikkagi tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, seda kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud siis järgmine langeb ära. Äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd lõige viiskümmend neli algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud we go to paragraph 58 original text in two parts first äh, lõige viiskümmend kaheksa äh, kahes osas esimene osa kes on poolt vastu erapooletu vastu võetud kontrollime lõige viiskümmend kaheksa esimene osa hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, nimeline hääletus. kas soovite kontrollida selle teise osa kohta? hästi. lõige viiskümmend kaheksa, kõigil on selleks tõesti õigus, teine osa. hääletus algas viiskümmend kaheksa, kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt, andke märku kes on vastu, kes on erapooletu. ja nüüd tahaksin mina kontrollida. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd algtekst kolmes osas, esimene osa nimelise hääletusega. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu. vastu võetud kolmas osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuuskümmend neli algtekst, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kakskümmend neli. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend viis kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend seitse, nimeline hääletus hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kaksteist ja kolmkümmend kuus kahes osas. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, nelikümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu tagasi lükatud. nüüd äh, algtekst, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist ja kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist ja kakskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist ja kakskümmend üheksa, kes on äh, poolt. alustame uuesti, muudatusettepanek viisteist ja kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist ja kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks D nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud, nüüd algtekst langeb ära, nüüd seega muudatusettepanek kolmkümmend neli kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, siis algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt, teine osa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kaheksateist ja kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? kas soovisite kontrollida? härra Tabela. ma ei taha siin seda menetlust pikendada, aga teeksin äh, ettepaneku, et meie külalistel oleks äh, mugavam. meil on palju äh, külalisi, äh, kes käivad siin arutelusid kuulamas ja siis nad saavad ka hästi kõigest aru, aga siin võiks siiski ka panna teise tablooga teie vastu, et külalised saaks ka aru, mis toimub. suur tänu kommentaari eest võtame selle kaalumisele, muudatusettepanekud kaheksateist ja kolmkümmend viis. kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. teine osa. kontrollime siis esimest osa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa. soovite kontrollida teist osa eelmisest. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene nimelise hääletusega hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa. andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu, erapooletu? kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd viiskümmend langeb ära, muudatusettepanek seitsekümmend kes on poolt, kes on vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. üsna napilt saab aru. vastu võetud, see ei olnudki. nii nagu ma arvasin. nüüd muudatusettepanek seitse D, kes on poolt? muudatusettepanek seitsekümmend. Äh, äh, vabandust, seitse D, seitse D. ei saa väga hästi aru, kas see on null või D. seitse D nimeline hääletus. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd kaheksa D. kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud nüüd lõige seitsekümmend seitse algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime elektrooniliselt äh, seitsekümmend seitse kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitsekümmend kaheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, kes on po-, äh, hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaheksakümmend algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige kaheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, teine vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaheksakümmend kolm, algtekst, kes on poolt? kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksakümmend üks, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige sada viisteist, algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud lõige sada kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd lõige sada kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt. kolmkümmend üheksa. Vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. põhjendus punkt üks, I, kes on poolt? põhjendus punkt I pean ikka lugema õppima siin. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, äh, muudatus, äh, äh, põhjenduspunkt K, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt L, muudatusettepanek nelikümmend kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek nelikümmend kaks, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletus resolutsiooni üle tervikuna, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud The... me läheme järgmise punkti juurde, Istanbuli konventsioon. esimene on ECR-i resolutsioon, nimeline hääletus. hääletus on alanud. Istanbuli konventsioon, resolutsiooni ettepanek, mille on e- esitanud ECR-i fraktsioon ja hääletus käib. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muud-, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige seitse originaaltekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjenduse L, originaaltekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd hääletame tervikuna resolutsiooni üle, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Läheme järgmise punkti juurde. Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu viie fraktsiooni ühisresolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt. Airbusi vaidlus ühine resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt, muudatusettepanek kuus. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. lõige kuus, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. lõige seitse originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolm, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna käte tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine punkt, WTO kriis, apellatsioonikogu kriisiresolutsiooni ettepanek, mille on esitanud äh, INTA nimeline hääletus, muudatusettepanek kaks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd viimane hääletus resolutsiooni ettepanek TV Komisjonilt, läbirääkimised Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel, lõige seitseteist, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. muudatusettepanek üks, elektrooniline kontroll hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, käe tõstmisega, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, kontrollime, esimest osa kontrollime. muudatusettepanek kaks, esimene osa, kontrollime. hääletus on lõppenud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 esimene osa oli tagasi lükatud, teine langeb ära ja seepärast muudatusettepanek viis. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus E tõst-, käe tõstmisega, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kogu resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, suur tänu teile! suur tänu toetuse eest! meil on nüüd paar minutit äh, pausi ja siis jätkame hääletuste selgitustega. palun lahkuge tempokalt täiskogu saalist.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have jätkame, meil on väga vähe aega jäänud ja väga paljud soovivad sõna hääletuste selgituseks. ma paluksin teilt lahkuda täiskogu saalist, juhul kui te ei soovi võtta sõna, et selgitada oma hääletust kas te võiksite väljas edasi jutustada? kas te palun võiksite omavahel vestelda väljaspool täiskogu saali? ja nüüd alustame hääletuste selgitustega. hääled, eilne hääletus ja seejärel tänased hääletused. teavitan teid, et sellest, et oleme saanud väga palju ta-, hääletuse selgituse taotlusi, kell kaks aga peame täiskoja saalist lahkuma, nii et palun piirduge ühe minutiga. ülejäänud hääletuse selgitused saab esitada kirjalikult. alustame siis. Euroopa Komisjoni valimine on esimene, härra Huki hääletuse selgitus Renew fraktsioonist, teil on sõna hääletasin uue komisjoni poolt ja et see uus komisjon on aruandekohustuslik parlamendi ees, on esmatähtis. hääletasime nende kandidaatide poolt, mille valitud valitsused on esitanud liikmesriikidest ja nüüd me oleme nad valinud. uus komisjon peab asuma tööle, sest inimesed ju ootavad väljaspool, nad ootavad abi inimeste, inimesi ähvardab kliimamuutus ebakindlus, mis on seotud majanduses toimuvate muutustega, inimesed ei tunne, et neil, nad saavad otsustada oma elu järe üle. komisjoni töö on anda kõikidele alus oodata eelseisvat viit aastat, vaadata sellele lootuse ja mitte hirmuga. kui Ühendkuningriik teeb Brexiti vea ja loobub meie häälest Euroopas, siis siinsed otsused endiselt kujundavad Ühendkuningriigi tulevikku. Briti parlamendisaadikuna hääletasin ma selle komisjoni poolt sest ma arvan, et Brexit peatatakse ja see saab olema siis kõikide Euroopa kodanike komisjon. aitäh, härra Zahradil. nüüd ECR-i nimel teie kord. suur tänu, proua president, paraku Euroopa Liit on nüüd sattunud kliimahüsteeria küüsi ja ei mõtle kaugeltki enam ratsionaalselt ja see hüsteeria on mõjutanud ka uue komisjoni töökava. ma ei saa nõustuda komisjoni ettepanekutega, mis puudutavad kliimamuutuste vastast võitlust. Need eesmärgid ei ole realistlikud, need ei ole teostatavad ja nad on ka ohtlikud meie majanduste jaoks, see mõjutab energiasegu, majanduse struktuuri, tööhõivet ja mõjutab äh, otsuse protsessi, seepärast mina seda komisjoni ei toetanud. härra Pretsionova ECR-ist, proua Pretsionova, suur tänu. mina ei toetanud hääletusel Euroopa Komisjoni, sest tema töökava on äh, utoopiline see ei, see ohustab oluliselt Euroopa Liidu konkurentsivõimet, liikmesriikide konkurentsivõimet. on lihtne aktivistide eesmärke siia sisse kirjutada, kuid ei ole lihtne kuidagi neid eesmärke saavutada. tulemus on Euroopa tööstuse laastamine, energiahinna tõus ja kodanike rahulolematuse tõus, ettevõtted suletakse, turuosa võetakse ära Hiina, Ameerika ettevõtete poolt, kellel, kelle üle meil mingit revolutsiooni ei ole ja rohelise revolutsiooni eest maksavad meie kodanikud oma maksudega. mõju maailma kliimale on nulline, sest Euroopa Liit on ainukene, kes võtab neid samme. suur tänu, härra Palmer. aitäh. ma õnnitlenud komisjoni eilse valimise puhul, kuid ma ei väida, et viimaste kuude protsess on olnud täiuslik. seda ta ei ole olnud, kuid äh, si-, ja siin on ka parlamendi või-, liikmetel aga võimalus äh, muuta oma meelt, hääletasime juulis äh, presidendikandidaadi valimise üle ja siis ilma, et ma, ilm-, komisjoni ja siis hääletasime eile. ja see oli kinnitushääletuseks, kus me siis kinnitasime juulikuist esialgset otsust ja mina teeksin ettepaneku, et kinnitushääl, hääletus ja võimalus muuta meelt, see võiks olla oluline põhimõte ja seda võikski laiendada ka suuremate, tähtsamate küsimuste puhul. From... suur tänu, härra Hannan Itserist suur tänu, proua president. mina jäin erapooletuks eeldusel, et see ei ole enam brittide asi väga peatselt. aga muidugi ole, muidugi oleks mul muidu palju olnud öelda äh, nende mõningate kandidaatide kohta. kindlasti oleks mul palju olnud öelda selle kohta, kuidas äh, nad nimetati, äh, kuidas seadusandlik ja teadu- ja täidesaatev võim kuju-, koondab kahekümne kaheksa voliniku kätte, kes ei ole valitud ja, ja keda ei huvita avalik arvamus, kuid see ei ole enam minu probleem ja soovin teile edu. ja selle asemel, et olen siin tülikas liige, loodetavasti saab minust hea naaber mm,. edu teile! härra Le Breton. tänan, proua president. hääletasin komisjoni vastu, sest von der Leyeni komisjon muudab Prantsusmaa olukorda halvemaks kolmes valdkonnas kõigepealt. uus komisjon toetab Euroopa, Euroopas rändekorraldust, mina ka ootan midagi muud, me ta-, me peame kindlalt võitlema rändevoogude vastu, teiseks tahetakse tugevdada Euroopa integratsiooni, samas kui Prantsuse rahvas Euroopa Parlamendi valimistel valis esikohale Rassemblement Nationali erakonna, mis räägib äh, suveräänsuse austamisest ja kolmandaks tahetakse jätkata äh, vabakaubandust äh, kogu maailmas, mis on ruineerinud meie põllumajanduse. Phil Hogan on selle kurvaks sümboliks ja nendel kolmel põhjusel olen otsusekindlalt vastu von der Leyeni komisjonile ja jään seda tegema kogu oma ametiajal. suur tänu, proua Fox. mittenenud liikumi-, liikmete nimel hääletasin uue komisjoni vastu, sest seda ei ole valitud, seda on vähe öelda, see ei vastuta valijate ees mitte üheski Euroopa riigis õõnendab, õõnestab riiklikku suveräänsust ja on solvang igale valijale. me, kuid natsionalistlikud, ksenofistlikud, parempoolsed tegid, delegitiseerivad valijaid samamoodi. mina olen internatsionalist, vasakpoolne, ma toetan tõelist Euroopa solidaarjust ja see eeldaks seda, et me austaksime kõiki valijaid kõikides riikides ja kutsuksin demokraate üles, kes on siin parlamendiliikmed, mitte väitma, et parlament on demokraatli-, demokraatia paik. Nad on eemaldunud oma valijatest ja neil ei ole kõigil, neil, nende roll ei ole siin üldse kelleltki mingit, mingit aruandlust nõuda. härra Boltšak äh, Rahvaparteist on sellega. ma hääletasin komisjoni poolt, olen ja tegin seda mitme, mitmel põhjusel. Euroopa Parlament kõigepealt on täitnud oma rolli ja, ja nõrgad kandidaadid kõrvaldati, need, kes äh, ei ole oma huvide konflikti lahendanud või need, kel, kes olid nõrgad äh, oma taustateadmiste poolest. see kõik on tähtis, see muudab komisjoni tõsiseltvõetavaks. Euroopa Komisjon oma programmis on tõsiseltvõetav, aga teistel põhjustel see vasta praegustele väljakutsetele, ei eita kliimamuutusi ning soovib ratsionaalseid meetmeid võtta, digitaliseerimine, teised olulised teemad, sotsiaalne õiglus, kõik need on põhjused minu jaoks, miks hääletasin komisjoni poolt. mis oleks olnud muu võimalus, kaos, edasilükkamine, me oleksime kaotanud terve aasta oma ametiajast ja me ei oleks saanud seda endale lubada, nii et seepärast hääletasin poolt. härra Olekas, palun, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. aitäh, asepresident, ma toetasin äh, komisjoni, sest ma toetan rohelist äh, kokkulepet, meil on seda vaja selleks, et jääda ellu ja meil on vaja paika panna ka sotsiaalne kurss sellele, äh, selleks, et kõike väärikalt ellu viia. ma toetan samamoodi innovatsiooni ning äh, põllumajandussektori toetamist ja piirkondade toetamist. meil on vaja tagada äh, kõikidele talunikele kõikides riikides ühesugused hüvitised, eriti just Balti riikides. Euroopa Liit peab äh, näitama eeskuju nii Euroopa Liidus kui ka oma naaberriikidele ja Aafrika riikidele ainult siis, kui me teeme koostööd komisjoniga, on meil võimalik neid tulemusi saavutada ja täita neid lubadusi, mis me andsime valijatele. aitäh, aga kahjuks ei ole võimalik äh, sinise kaardi küsimusi esitada, kui on tegemist hääletuste selgitustega. saalis räägitakse mikrofonita ma tahtsin rääkida, aga millegipärast äh, ilmuma ekraanile, ma ei taha teiste kolleegide vahele rääkida. jah, ma olen esitanud taotluse ja see ka kinnitati, aga kahjuks ma ei ole nimekirjas, ütleb proua Bunting. jah, meil on aega, aga kõigepealt saab sõna härra Patten, palun. Mr Patten. härra Patten. ma hääletasin vastu, uue komisjoni vastu, sest ma leian, et Äh, see ametisse nimetamine näitab, et Euroopa Liit ja selle institutsioonid on rassistlikud, kümme protsenti Euroopa kodanikest on kas etnilised, äh, on etnilised või rahvusvähemused, aga siin ei ole kunagi olnud näiteks tumeda nahavärviga kui juhti ja ükski äh, tumedanahaline pole ka selle parlamendi ees esinenud. see siin on apartheid, mitte ühinenud mitmekesisuses siin on inimesed ajaliselt ka äh, segregeeritud, päeval on siin äh, valged inimesed ja öösel laseme sisse tumeda nahavärviga inimesed selleks, et äh, tualette koristada. Ähm, pro-, von der Leyen oleks võinud ka tumedanahalisi äh, värvata, samamoodi nagu ta tegi naisi. president eile oma kõnes ütles, et ta tahab komisjoni nägu muuta, aga ma arvan, et ta teeb seda ainult nii kaua, kui need näod on äh, valge nahaga. Euroopa Liit on rassistlik ja mina ei hääleta nende valgete orjapidajate poolt. aitäh, nüüd proua Panding, palun. Okay. üks minut. aitäh Briti rahvasaadikuna ma olen uhke olla suveräänse rahvuse osa, mis teeb koostööd Euroopaga selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu. kogu Euroopas kohalikud omavalitsused ja valitsused on öelnud, et meil on kliima hädaolukord, kuid täna Euroopa Parlament oli esimene parlament, mis kuulutas välja kliimahädaolukorra tervel mandril. me peame kiiresti midagi ette võtma selleks, et vähendada kahju mandrile ja planeedile. aeg hakkab otsa saama, on väga tähtis, et me kõik oma CO kahe heitmeid vähendaks, seda kõikides eluvaldkondades äh, ükskõik, mida me sööme, millist tehnoloogiat me kasutame, kuidas me näiteks äh, Äh, merendusse suhtume, kuidas me kaubandust läbi viime. me peame vähendama oma süsiniku jalajälge mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas ja muutused algavad siit. The... nüüd läheme järgmise punkti juurde, milleks on kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve menetlus. härra Sahradil ja ECR fraktsioon, palun paní předsedající já jsem tady eh, před chvílí chválil eh, kritizoval. asepresident mõned minutid tagasi kritiseerisin komisjoni kliimapoliitika pärast, aga nüüd pean komisjoni kiitma kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mis puudutab eh, rahastamist, siis minnakse otsetoetustelt Äh, üle põllumajanduse ühtekuuluvuspoliitikas pigem teadlaste ja teaduse toetamisele. kahjuks ei ole seda siin kojas väga palju veel näha olnud, me oleme jätkanud vanamoodi ja sellepärast oleks tõesti hea, kui me öö, äh, ütleks öö, komisjonile, et midagi nendest lubadustest, mida eile komisjoni uus president tegi. ma ei toeta ka päris seda, kuidas on selle menetlusega edasi mindud. proua Vrehhonova, Vretšenova ma ei saanud selle eelarve poolt hääletada, kulud tõusevad ja raha kulutatakse valdkondadele, millel pole mitte mingit pistmist Euroopa Liidu pädevusega. ei parandata Euroopa Liidu konkurentsivõimet ega ka liikmesriikide oma. tegemist on raiskamisega, maksumaksja raha raiskamisega ja seda ei ole võimalik kaitsta. Euroopa Liidu eh, hüvitised, mida peetakse eluvajalikeks väga paljudes liikmesriikides, on tegelikult eh, kahjulikud ja ma räägin siin näiteks ettevõtete subsideerimisest ja me ei saa seda toetada. härra Hännel on lahkunud, nii et läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on olukord Boliivias. härra Pospišil, jällegi teie kord. E, aitäh, jah. hea meelega toetasin seda resolutsiooni eelmise ametiperioodi ajal me rääkisime Boliiviast väga palju, rääkisime sellest, mis suunas Evo Morales presidendina liikus ja me mõistsime olukorra hukka. vahel kaheldi ka selles osas, kas valimised olid õiglased, eriti just Moralese tagasivalimine Äh, ning äh, riigis saadis sellest aru ja nüüd mõlemad parlamendikojad valmistavad ette uusi vabasid õiglaseid valimisi, aga meie peame andma endast parima selleks, et jälgida nende valimiste korraldamist, selleks, et nad oleksid õiglased äh, ja korrapärased, selleks, et olukord ka lõpuks riigis paraneks, aitäh. järgmiseks nüüd kliima ja keskkonna hädaolukord ning härra Kelleher, palun, Renew fraktsioonist aitäh! ma toetasin seda resolutsiooni ettepanekut ja see oli tõesti väga tähtis arutelu, mida me viimastel nädalatel selle poliitilise küsimuse üle pidasime, me ei saa siin märki ignoreerida, meil on siin üleilmne soojenemine, seda siis fossiilkütuste põletamise pärast, CO2 heitmete pärast ja sellepärast, kuidas me siin ekspluateerime oma planeeti, aga vahel tuleb ka noored ära kuulata, meil on tuhandeid noori Iirimaal, kes igal reedel tulevad protestima ja toovad välja seda, kuidas meie jõupingutustest ei piisa me peame nüüd äh, tunnistama, et meil on hädaolukord ja vastavalt sellele ka äh, välja töötama kava, me peame välja töötama poliitikad, mille eesmärgiks on planeedi keskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja meie ookeanite päästmine tegemist on nüüd tõesti juba hädaolukorraga, mitte keerule-, kiireloomulise probleemiga, just sellepärast peame me oma jõupingutusi äh, kahekordistama. aitäh, järgmisena äh, härra Paamer, palun, sotsiaaldemokraatide hulgast. aitäh, mina ei usu, et see resolutsioon, mille me täna vastu võtsisime, võtsime, võtsime oleks vastu võetud, kui ei oleks olnud siin survet ja kampaaniat äh, nende noorte inimeste poolt maailma erinevatest osadest. Need noored inimesed, kes äh, tunnist ja loengutest välja kõndisid, äh, nad tegid seda selleks, et me ei võtaks siin vastu mitte resolutsioone, vaid nad tegid seda selleks, et me saaksime tõesti midagi tõeliselt äh, vastu võetud ja see on see, mida me täna tegime. see on see, millega peab nüüd tegelema uus komisjoni kolleegium ja ka valitsused ning meie parlament peame hoolitsema selle eest, et tulemused on ka ette näidata. Greta Thunberg, kui ta rääkis selle parlamendi ees mõned kuud tagasi, siis ta ütles, et sõnadest ei piisa. me soovime tegusid ja nendel noortel on õigus meilt tegusid nõuda. aitäh ja nüüd proua Fox, palun mina hääletasin äh, selle hädaolukorra kliim, kliima hädaolukorra kuulutamise vastu, sellepärast et äh, see, äh, need ringkonnad, kes noori hirmutavad, kes ütlevad, et hakkavad inimesed välja surema, et selline retoorika, sellest läht-, lähtus kogu see arutelu viimastel päevadel ja ma hääletasin ka muudatusettepaneku vastu, mis äh, ütles, äh, et me pea, peaksime, hääletati selle muudatusettepaneku vastu, mis öeldi, et peaks äh, kliimateemad tulema tagasi ratsionaalse arutelu objektiks, et me praegu näeme, et tegemist on rohkem propagandaga kui teadusega, siin ei ole midagi ei kliimakonverentsi poolt mingisuguseid teaduslikke andmeid selle kohta, et inimesed hakkaksid väljas surema et kõik need äh, üleujutis, üleujutused ja kõik, millest me räägime, tegelikult on alati aset äh, leidnud. EPCC, IPCC ütleb, et tegemist on äh, millegiga, mis on te tekitatud pigem sotsiaalmajanduslikest arengutest. me toome mingid ökokärped sisse ja tavalised töölised maksavad selle õudusjuttude levitamise eest. aitäh! Äh, proua Ro-, härra Roland soovib sõna. jaa, tahaksin äh, rõhutada sedasama, mida kolleeg just ütles, mina ka selle COP äh, kahekümne viie resolutsiooni lükkasin tagasi, ma võib-olla ei ole majandusprofessor, kui, kui me räägime kliima hädaolukorrast, siis tegemist on lihtsalt äh, apokalüptiliste juttudega, mis sarnanevad ulmekirjandusega. kõik see, millest me praegu räägime, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks olema meil kliimaneutraalsus, äh, süsinikuneutraalsus, äh, see näitab lihtsalt välja inimeste võhiklikkust ehm, ja see, et me ei ole läbi viinud korralikku mõjuhinnangut, näitab seda, et see, need teaduslikud andmed meid tegelikult ei huvita see äh, kliimaneutraalsuse eesmärk äh, on äh, niivõrd naeruväärne, et Brexit näeb selle kõrval välja väga pisikesena. Oxfordi professor ütles, et me peaksime olema ausad ja siirad, see on suur tööstuslik ettevõtmine, millel on suur kulu, sellel on kõrge hind ja ajaloos ei ole mitte midagi sellist varem ette tulnud, välja arvatud sõja ajal minu enda riik on seda hinnanud üle kolme miljardi äh, naelsterlingini ja see on täiesti äh, hullumeelne poliitika. kolleeg Omar Šei, palun. aitäh, proua juhataja. kahekümne üheksandal novembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. täna kuulutab Euroopa Parlament välja klimaatilise keskkonna hädaolukorra. tegemist on sümboolse hetkega, ajaloolise hetkega ja ma olen kindel, et ma sain oma häälega sellesse panustada. Euroopa, mis industriaalrevolutsioonist alates on kaasa aidanud kliimakatastroofi tekkeni, kannab vastutust maailma rahvaste ees liikide ees ja noorte ees kogu maailmas, kes ootavad meil tegutsemist kohe. jah, me peame tegutsema kohe praegu, selleks et elu jääks maa peal võimalikuks inim, inimkonna jaoks ja kõikide teiste liikide jaoks, kes on praegu kinni selles väljasuremise laines, nii et praegu on kin-, on vaja kiiresti midagi ette võtta kolleeg Šoidrova, palun. From the EPP. rahvaparteist. aitäh, et mulle sõna andsite. tahaksin rääkida järgmisest teemast, meie päevakorras COP kahekümne viiest. kas ma võin juba sõna võtta? jaa, ÜRO kliimamuutuste konverentsi teema on tõepoolest järgmine päevakorras ja palun. suur tänu, ütleb proua Šoidrova. lubage mul selgitada, miks ma jäin erapoolikuks. miks ma jäin erapooletuks, kui hääletati nende ambitsioonikate eesmärkide poolt, jah, tõepoolest Euroopa Liidu kohus on toetada liikmesriike CO2 heitmete vähendamisel ja teiste kliimat kahjustavate gaaside äh, puhul on see samamoodi viiskümmend protsessi on siia, viiskümmend protsenti on aastaks kaks tuhat kolmkümmend vähendamist ette nähtud ja mulle tundub, et see eesmärk, ilma et me teaksime nende eesmärkide mõju, Äh, ei ole siiski võimalik ja sellepärast ma jäin ka erapooletuks ja mul on hea meel, et me jätsime siiski välja need lõiked, mis puudutavad äh, tuumaenergia kasutamist, tootmist, ilma selleta paljud riigid ei saaks üldse sellega liituda, aitäh. härra Tšambatski, mina ei toetanud seda kliima hädaolukorra resolutsiooni Äh, kliimamuutused leiavad küll aset, aga need meetmed, mis välja pakutakse, need puudutavad riikide suveräänsust ja on nende huvide vastased. ma olen äh, eriarvamusel selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu ambitsioone ja ambitsioonikaid eesmärke. selline kiir, sellised kiired muutused äh, ohustaksid õiguskindlust ja tooksid endaga kaasa ennustamatu olukorraga tööstuse jaoks me peaksime arvesse võtma ka Brexitit, millega kaasneb millega Brexiti puhul teiste riikide eesmärgid muutuvad veelgi kättesaamatumateks. et vähemalt minu koduriigi jaoks tähendavad sellised eesmärgid seda, et tööstusettevõtted viivad oma tootmise üle teistesse riikidesse, kus selliseid meetmeid ei ole. järgmine päevakorrapunkt kas te tahtsite selle päevakorrapunkti raames äh, sõna? ÜRO kliimamuutuste konverentsi puhul, jah, palun, jah, olge lahke, härra Kelly mina toetasin seda resolutsiooni ettepanekut ning tervitan parlamendi ambitsioonikat päevakorda äh, järgmiseks viieks aastaks. ambitsioonikad eesmärgid äh, COP kahekümne viiega seoses, mina esindasin seal parlamenti, see on väga oluline. Nende eesmärkide saavutamine on oluline, kui me tahame Euroopa kodanike soovidele vastu tulla ja meie planeeti kahju eest kaitsta. Euroopa Liit äh, ei, sellest ei piisa, meil on vaja rahvusvahelist tegutsemist äh, ka, ka, ka kliimavaldkonnas. kliimamuutus peab olema kaasav, ei tohi kedagi maha jätta ja sellepärast äh, äh tunnen muret fossiilkütuste kasutamise lõpetamiseks ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tuleb lõpetada toetused fossiilkütustele, sellisel juhul puudub kodanikel juurdepääs kütusetoetusele. kütuse toetuse lõpetamine järgmisel aastal on tõsise mõjuga väikese sissetulekuga perekondade ning pensionäride jaoks nagu von der Leyen ütles, üleminek kaas-, taastuvenergiale peab olema õiglane äh, ja kaasav äh, nagu ja samal ajal ambitsioonikas. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt. härra Tšambaski. Nagu suur tänu, mina hääletasin vastu ja seda järgmisel põhjusel. see dokument ei ole dokument mille eesmärgiks on naiste õigus, naiste kaitsmine vägivalla eest. tegemist on dokumendiga, mis äh, sisaldab äh, soopropagandat ja selline äh, propaganda hävitab kogukondi ning traditsioonilisi peresid Ida-Euroopa riikides. väga paljud riigid on selle konventsiooni vastu, mitte sellepärast, et nad on äh, naistevastase vägivalla vastu, nad on selle vastu sellepärast, et see hävitab pereväärtused. sugu ei saa äh, ise määrata, sugu on bioloogia äh,, sugu ei saa olla äh, valiku küsimus äh,. tegemist ei ole mingi ühiskondliku kontseptsiooniga, vaid bioloogiliselt määratud kontseptsiooniga. ja sellepärast me ei ole valmis Bulgaarias seda dokumenti ratifitseerima ja nüüd äh, härra Prošovidro, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, äh, mina ei saanud toetada seda resolutsiooni ettepanekut, kus kutsuti üles kõiki äh, liikmesriike kohe Istanbuli konventsiooniga liituma Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Slovakkia ja Ühendkuningriik on eraldi välja toodud ja neid kutsutakse seda konventsiooni ratifitseerima. mina leian, et siin üritatakse jätta muljet, et Istanbuli konventsiooni vastuvõtmisega on probleemid lahendatud. tõeline äh, lahendus peitub aga naiste, naistevastase vägivalla vastases võitluses. meil on suurepärane näide selle kohta Tšehhi Vabariigis, meil on naistevastase vägivalla seadus äh, ja meil on oma vastavad sätted karistusõiguses ja koolis tegeleme teavitustööga, meil ei ole vaja mingisugust Istanbuli konventsiooni, et soolise vägivalla vastu võidelda, see on liikmesriikide pädevuses ning Euroopa Parlament ei peaks liikmesriike kutsuma üles tegema midagi, mida liikmesriigid ei taha teha. proua Curtin-Darling, suur tänu, hääletasin poolt sellepärast et naistevastane vägivald, tüdrukutevastane vägivald jääb sageli teatamata umbes nelikümmend tuhat naist ja tüdrukut kannatasid soolise vägivalla all eelmisel aastal, üle kaheksa tuhande kannatasid seksuaalvägivalla all. Need, see šokeeriv statistika on koormaks meie ühiskonnale ja mind šokeerib, et Ühendkuningriik ei ole Istanbuli konventsiooniga veel liitunud. me ei saa olla juhtiv majandusruum, suur jõud maailma areenil, kui me jätame hätta oma kõige haavatavamad kodanikud ja teeme seda süstemaatiliselt, aitab. meie ühiskond peab olema turvaline koht meie tütardele, õdedele, emadele. me ei pea klammerduma oma võtmete külge, kui me kodust lahkume või me ei pea mõtlema selle peale, mida, mis tal seljas oli, mida ta jõi ähm, Euroopa peab muutma naiste ning tüdrukute vastase vägivalla kriminaalkuriteoks. härra Paamer, sotsiaaldemokraadid. suur tänu! kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tuhat üheksasada äh, naist tapeti, kaheksa tuhat, äh, kaheksakümmend seitse tuhat inimest, äh, naist neid vägistati ja arvukalt sattusid naised seksuaalvägivalla ohvriks kogu Euroopa Liidus, need on šokeerivad, häbiväärsed äh, arvud ja just nimelt selle statistika pärast tuleb saata äh, tugev sõnum ning võtta vastu äh, ranged seadused kõikidel tasanditel naistevastase vägivalla vastu. minu oma koduriigis kakssada viiskümmend mõrva, tahtlikku mõrva pandi toime naiste aadressil ja on häbiväärne, et minu koduriik ei ole Istanbuli konventsiooniga liitunud. ja rabav on ka see, et meie valitsuse kärbete tõttu vägivallaohvrite aitamise äh, keskused ja teised äh, organisatsioonid äh, on pidanud kannatama ning ohvrid selle tulemusena. härra Kelly, enne kui ma annan teile sõna, tahaksin ma juhtida meile kõik, meie kõigi tähelepanu sellele, et hääletuste selgituste tähtaeg on selle hetkeni, kuni selgitused on pihta hakanud, tulevikus ei ole teil võimalik niiviisi ootamatult sõna soovida. aga palun, härra Kelly, nüüd on teil siis sõna. suur tänu! ma vabandan, et ma eksisin, toetan Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga, tegemist on kõige, kõikehõlmavama naistevastase vägivalla konventsiooniga kogu maailmas. kahjuks üks kolmandik naisterahvaid peavad kannatama oma elu jooksul seksuaalväe ja vägivalla ning ahistamise all, suurem osa neist jääb teatamata, see ei ole vastuvõetav, me peame kiiresti tegutsema, et naised, naisi aidata kogu Euroopas see konventsioon, mille Iirimaa ratifitseeris sel aastal, kohustab Euroopat keskenduma õiguslikult siduvate standardid soolise vägivalla vastases võitluses. Istanbuli konventsioon kinnitab seda, et oleme valmis saavutama soolise tasakaalu. Äh, suur tänu teile. ning ma loodan, et Istanbuli äh, konventsioon äh, võimalikult kiiresti liikmesriikides ka vastu võetakse ja riiklikusse õigusesse üle võetakse. ja siis järgmisena Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike vastu. härra Olekas, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud kolleegid, Venemaa meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu on enneolematu sekkumine meie kohtuvõimu töösse Äh, võõra kolmanda riigi kohturiigi kohtusüsteemi töösse. õigusriigi põhimõtet tuleb kaitsta mitte ainult Leedus, vaid äh, kogu Euroopa Liidus. me peame reageerima Venemaa sammudele. nägin oma silmaga, mis juhtus äh, kolmeteistkümnendal jaanuaril, kui Nõukogude Liit saatis tankid rahumeelsete meeleavaldajate vastu. ma ise aitasin mõningaid ohvreid. ja täna on Euroopa Parlament selgelt välja öelnud, et mitte keegi, mitte keegi ei tohi sõltuda, sekkuda sõltumatu riikliku kohtuvõimu töösse. aitäh, kes toetasid, kõigile, kes toetasid seda. kolleeg Štanoka, Rohelised, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku vastu. sõltumatu kohtuvõim on äh, võimatu, kui on riigi monopol ajaloolise tõe küsimuses. Leedu, Leedus lähtutakse sellest, et et äh, nende inimeste hukkumise äh, eest vastutavad ainult Nõukogude Liidu sõjalised jõud äh, ning Leedu ajakirjanik poliitik Paletškis kuulutas hiljemate aru, hilisemate arutelude jooksul, et paistab, et jaanuaris tuhat üheksasada üheksakümmend üks meie oma inimesed, Leedu oma inimesed tapsid omasid, temale, ta mõisteti süüdi ja ta, talle määrati trahv hoolimata sellest, et tegelikult on tõendeid, et olid ka äh, snaiperid tänavatel, kes äh, salaja meeleavaldajaid äh, maha lasid, mind on süüdistatud äh, spioonitegevuses Venemaa nimel, aga Leedu Leedut tuleks kohustada korralikult uurima ka tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta jaanuari sündmusi. härra Pospešin. suur tänu, härra juhataja, mina toetasin seda resolutsiooni ettepanekut, olin Tšehhi Vabariigi justiitsminister ning mina leian, et kohtuvõimu sõltumatust tuleb alati kaitsta kõikides meie liikmesriikides. erinevalt minu äh, eelkõnelejast, ma arvan, et siin ei ole valesti tõlgendatud seda, mis juhtus tuhande üheksasaja kahekümne esimese aastal. siin on oluline, äh, kas õigusriigi põhimõte on jõus või mitte, kohtunikud, prokurörid, uurijad jõudsid järeldusele, äh, neil on oma juriidiline arvamus ja keegi diskrimineerib neid juriidilise arvamuse tõttu ja seda teeb kolmas riik, Venemaa. see ongi peamine probleem mina ise ei saa tõlgendada seda, mis juhtus Leedus tuhande üheksakümne üheksa tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal jaanuarikuus Leedus, aga ma ei leia, et kohtunikke kuskil saaks nende juriidilise arvamuse eest diskrimineerida. me peame Leedut toetama, sellepärast et meie jaoks on kohtuvõimu sõltumatus kõikide jaoks oluline, aitäh! Airbus dispute and järgmisena räägime Airbusi vaidlusest ja kõigepealt saab sõna proua Curtin Darling. suur aitäh teile. ma hääletasin selle äh, resolutsiooni poolt. Airbusi subsiidiumi probleem läheb nüüd üle teistele ettevõtetele, igatahes on meil nüüd, meeldib see meile või mitte, WTO poolne reaktsioon, liikmesriigid on esindanud oma arvamuse peale Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja eh, valitsused ja Euroopa Komisjon on lubanud reageerida vastavalt. meie poolt aga väljendati ainult pettumust, mitte äh, mingit äh, äh, abi ei olnud Šoti viskitootjatele, kellel on äh, nüüd tootele kaks, kahekümne viie protsendilised tariifid. me, toorid ootavad kuldset aega Brexiti järgsete kaubanduste, ähm, kaubandussuhete loomisel. Trumpi kavad on ohtlikud meie tööstusele ja meie ettevõtetele, aga toorid seda ei näe, härra Džambatski suur aitäh teile. kolleegid, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et see tegeleb väga olulise küsimusega, Euroopa Liit on alati proovinud oma turgu avada, uued tariifid nõrgendavad äh, Atlandi-ülest partnerlust, toiduainete tööstus on väga oluline ning sõltub Washingtoni otsustest, on ebamoraalne, eh, et Airbus Boeingu vaidluse pärast eh, hävitatakse terve sektor toiduainetööstuses, ei tarbijad ega eh, põllumehed ei peaks olema selle vaidluse ohvrid. Euroopa Komisjon peaks proovima eelarvet vähendada ning alustada ka koheseid läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, et eh, probleemile lahendus leida. järgmisena saab sõna proua Šoidrova. suur tänu. ma sooviksin selgitada, miks ma selle resolutsiooni poolt hääletasin, kuna WTO eh, on leidnud teatud eh, vajakajäämisi Airbusi subsiidiumite osas, siis ei jää meil muud teha, kui seitsme miljardiline trahv maksma, kuid ei, miljoniline trahv maksta, kuid see ei ole võimalik, et Euroopa tootjad peavad selle kinni maksma. nii et äh, ameeriklased on üks meie suured ekspordi vastuvõtjad, me ei taha nendega kakelda, me tahame häid suhteid, sellega seoses äh, me jällegi sõlmisime kokkuleppe ameeriklastega, me ei saa oodata Boeingu otsust äh, me ei saa lubada endale eh, kaubandussõda Ameerika Ühendriikidega, me peame ootama, mõtlema, kuidas aidata seda sektorit, mida kõige rohkem on tabanud Euroopa, eh, Euroopa eh, ja Ameerika vaheline kaubandussõda. järgmine teema on WTO kriis, Brock Hurt and Darling, ma hääletasin selle poolt, sest Brexiti pooldajate jaolt on WTO ähm, saanud äh, tõotatud maaks piimajõgede ja pudrumägedega, kuid nad ei ütle seda, et Trump hävita, on hävitanud viimased kolm aastat juba WTO-d ning ta äh, saavutab ka edu Ameerika Ühendriikidega seoses. WTO äh, kahe nädala pärast põhimõtteliselt äh, lõpetab oma eksiste-, eksistentsi, see on jällegi üks paljudest valedest, millega Brexiteerid esinesid Ähm, ainult Euroopa Liit suudab selle olukorra laheneda ning äh, WTO taas tegutsema saada. oleme näinud sellesuunalisi jõupingutusi ka äh, Brüsselis, see aitab ekspordiettevõtetel Suurbritannias eel, ellu jääda, aga tooride poolt saame me ainult äh, suuri sõnu kuulda. ning viimane päevakorrapunkt on jätkuvad läbirääkimised Euroopa Liidu AKV Eh, partnerluslepingu osas, eh, härra Kelleher. ma hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt eh, ja ma tegin seda mõeldes, et me oleme praegu globaalses maailmas ning ma usun, et teatud parlamentaarne assamblee, mis avalikul foorumil aitab rääkida Euroopa äh,, Aafrika äh,, Vaikse ookeani ja Kariibi piirkonna probleemidest äh, on hea võimalus, inimõigused, kliimamuutused, demokraatia toetus, need on kõik võtmeküsimused, millega me peaksime tegelema. ehk Euroopa ei pea kellelegi eh, loengut pidama, vaid ta peaks kuulama, toetama ja teised eh, peaks olema need, kes ütleksid, kuidas me saaksime paremini otsustama, mis neis küsimustes, mis neid riike võivad negatiivselt mõjutada nii et kutsume kokku selle parlamentaarse assamblee, rääkigem inimõigustest, demokraatiast, kliimamuutustest ja kontrollime, et õigusriigi põhimõtteid austataks. suur aitäh, praeguseks on istung lõppenud kuni kella kolmeni, aitäh! paní předsedající tere pärastlõunat kolleegid! istung jätkub. eilse eh, istungjärgu protokoll on saadaval, kui kommentaare ei ole, siis on see vastu võetud järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatav küsimus komisjonile koodiga null kaheksasada algavad klienditeeninduse telefoninumbrid ja annaksingi sõna äh, kohe äh, küsimuse autorile äh, Andres Schwabile kaheks minutiks. Ähm, aitäh, proua asepresident, proua volinik, kallid kolleegid. see küsimus, millest me täna pärastlõunal räägime, puudutab suulist küsimust komisjonile ja küsimus oli järgmine. milline on olukord ühtse siseturuga telefoniteenustele? kallid kolleegid, me oleme siseturukomisjonis sellest juba päris palju rääkinud ja see, millest me täna räägime, on tõesti Strasbourgi puudutav küsimus. nimelt Saksa kodanik pöördus minu poole, ütles, et tema ähm, naise ema on Strasbourgis haiglas, aga ta ei saa helistada haiglasse ja küsida, kuidas tal läheb, sellepärast et Prantsuse kodanikele on null kaheksasada tasuta teenusenumber äh, selleks, et infot saada, aga väljaspoolt Prantsusmaalt sellele numbrile helistada ei saa, seega ka Saksamaalt mitte nii et proua Gabriel, me tõesti peaksime konkreetselt tegelema selle küsimusega, kas Euroopa telekommunikatsiooni siseturg saab tõesti olla selline, et me oleme ära kaotanud piiriülesed rändlustasud, aga kui näiteks tahavad äh, kodanikud teada saada, kuidas ämmal äial läheb paar kilomeetrit eemal teisel pool piiri, siis seda nad teada ei saa minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu, sellepärast et null kaheksasada teenusnumbri eelis ongi see, et saab helistada tasuta ja kui see piiriüleselt ei ole võimalik, siis tegelikult oleme teinud karuteene siseturule. ja just sellepärast eh, tahaksin komisjonilt koos kolleegidega teada saada, mida me saaksime teha selleks, et seda probleemi kõrvaldada, hoolitseda selle eest, et piiri üleselt helistamine ei ole üld, ei ole mitte ainult odavam, vaid ka see, et üldse oleks võimalik helistada piiriüleselt nendele numbritele. ja just sellepärast on ka väga tähtis, et komisjon annaks siin selge vastuse ja ütleks, et sellised tõkked tuleb kõrvaldada, aitäh. Thank you very much, now I would. aitäh, nüüd äh, annaksin sõna äh, komisjonile. Äh, palun, proua Gabriel, aitäh kõigepealt sooviksin tänada Euroopa Parlamendi liikmed, et nad juhtisid meie tähelepanu sellele olulisele küsimusele. esiteks Euroopa Komisjonis leiame me, et on tähtis tagada juurdepääs sellele teenusnumbrile null kaheksasada ja asume tähelepanelikult seda küsimust käsitlema. nagu te ka õigustatult ütlesite, on see ühtse äh, digitaalse turu Äh, lõpuleviimiseks äh, hädavajalik. enamasti kasutavad seda ettevõtted, et pakkuda paremaid teenuseid oma klientidele ja tihtipeale äh, abistab see neid nende tegevuses. ja seda koodi siis saab kasutada firma, kes pakub kliendiabiteenust oma äh, klientidele, et äh, on hea, et vältida äh, lisatasusid näiteks, näiteks et ei peaks väikesed organisatsioonid palju raha kulutama, näiteks kes tegelevad vähivastase võitlusega, siis on ka õigus keelduda kõne vastuvõtmiseks. praeguseks ei ole väga palju ära tehtud, aga nüüd ongi aeg vaadata, missuguseid konkreetseid tegevusi saab ette võtta ja mis vahendeid meil selleks on. kõigepealt on äh, uus Euroopa elektroonilise side direktiiv, mis möödunud aastal vastu äh, võeti. selles on ette nähtud mitmeid meetmeid, mille eesmärgiks on võidelda piiriüleste turumoonutuste äh, vastu ja seega kui äh, see äh, on mõeldud äh, abistama ühtse digitaalse turu lõpuleviimist, siis see järgmise aasta detsembris ka jõustub. meie eesmärgiks on aidata liikmesriike seda, selle elluviimisel endastki mõista, on igasugune tugi selleks teretulnud ja meil on siis ette nähtud ja uus kood järgmise aasta detsembrist alates, mis, mida saab kasutama hakata, me jälgime äh, selle rakendamist tähelepanelikult ja meie eesmärgiks on digitaalse ühtse turu elluviimine esmatähtis, me oleme äh, teinud äh, häid edusamme, meil on mitmeid algatusi, ka regulatsioone, mis on Euroopa ettevõtetele pakkunud erinevaid võimalusi oma konkurendi, konkurentsivõimet digivaldkonnas parandada ja ka kasutada kasutajasõbralikkust suurendada. nagu teate, roamingu tasud on Euroopa Liidus kaotatud, hiljuti on rahvusvahelised tariifid samuti liikmesriikides vähenenud ja need kaks meedet on väga hästi aidanud kaasa sellele, et Euroopa tarbija on tõesti tundnud ähm, konkreetse poliitika elluviimist äh, digitaalsel ühisturul. saan lisada, et komisjon järg, jälgib tähelepanelikult äh, nende meetmete elluviimist ja ka seoses äh, selle koodiga null kaheksasada algavate teenusnumbrite puhul ja vajadusel võetakse vastu ka lisameetmeid, kui selleks peaks vajadus tekkima. ja ähm, tänane algatus on ka ka üks panus sellesse protsessi, mille eest me teid täname, aitäh! suur tänu, järgmisena äh, fraktsioonide sõnavõtud Euroopa Rahvapartei äh, nimel proua Tuun, kaks minutit. aitäh, äh, juhataja, aitäh, volinik, suur tänu selle ambitsioonika äh, avalduse eh, eest, mida meil tõesti väga tarvis on, sest niisugused eh, teenusnumbrid on väga populaarsed, näiteks panganduse valdkonnas ja mobiilside valdkonnas saame infot eh, ka teed, teede, liikluse olukorra kohta ja nii edasi Äh, kuid äh, välismaal ei saa me neid kasutada, teises riigis olles ja ma ise olen äh, kogenud, et kui ma olen oma õiguste kohta pärinud, siis öeldakse, et minule ei ole see ligipääsetav, kuid tegelikult peaks see ju nõnda olema, et me saaksime klienditeenindusse numbritele helistada me ei saa spetsiifilisemat abi näiteks äh, psühholoogidelt või juristidelt, seal on lihtsalt vaikus. mis puudutab äh, äh, minu riigi Poolat, siis äh, äh, äh näiteks te, ühele tervishoiuga seotud numbritele on nelikümmend tuhat kõnet kuus. ma ei, tegelikult ei näe, miks äh, välismaal äh, olijad ei saaks seda kasutada näiteks, et saamaks äh, infot äh, Poola haiglatest ja näiteks peaks kaaluma ka võõrkeeltes nende numbritele, numbrit teenuse pakkumist, kui välismaalt ligipääsu hakatakse pakkuma ma mm, mm, arvan, et tõesti tehnilisem, tehnilised ja äh, õiguslikud äh, praktilised lahendused peavad tõesti meie elu äh, lihtsustama. Andres Schwab tõepoolest ütles, et rändlustasude ja rahvusvaheliste kõnedega seotult on tehtud suurepäraseid edusamme ja me peaksime sellega jätkama, et tasuta klienditeenindusnumbreid saaks laiemalt kasutada ja ma olen kindel, et koostöös komisjoniga me suudame ka seda teha, aitäh. tänan. järgmisena eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt saab sõna eh, proua Kumbula-Natri, kolm minutit. aitäh, president, mul on väga hea meel eh, siin olla, jälle tegeleda telekommunikatsiooni operaatorite ja kodanike vajadustega sisemajandus, siseturg selles vallas on väga oluline. eelmisest ametiajast oodates on Euroopa asunud oluliseid samme edasi selleks, et reguleerida neid küsimusi. järgmise, kuid see jõustub alles järgmise aasta lõpul ja me teame ka rändluse edulugu, mul oli, olin ise raportöör ja mul on väga hea meel, et äh, see kõik on väga positiivne, kuid tarbijate teavitamine on väga oluline, lugesin ka petitsiooni mille esitas äh, Saksa härrasmees, kes oli puhkusel Prantsusmaal, tahtis helistada haiglasse, mõtles, et see on äh, tasuta number, kuna see algas null kaheksa null nulliga. tarbija peab teadma, kas see on tasuta või see ei ole tasuta, esiteks. kuid äh, vaadakem ka olemasolevaid õigusakte, on kaks osa, on ettevõtteid puudutav, need, kes tahavad teenust pakkuda Euroopa Liidus, loomulikult on see nende huvides maksta äh, kuid ka meil on võimalus kasutada null kaheksa null nulli ka avaliku ja teenuste jaoks nagu haiglad. ja ma ei, ja siin on ju meil tarvis teenida kodanikke. kui meil on üleeuroopaline hind ja mitte selle riigi hind, kus haigla asub siis ma usun, et haigla ei taha tasuta teenust anda kõikidele, sest haigla äh, Soomes ei saa ju näiteks äh, kreeka keeles või poola keeles vanaemale või sõbrale vastuseid anda, nii et see on ju keerukam kui äh, lihtne vastus öelda, et teeme selle tasuta teenuseks kõikidele. kuid ma arvan, et Soomes on tehtud nüüd ettepanek, et riigiülesed teenusenumbrid ei tohi olla suvalise hinnaga. nüüd on ettepanek, et teenuse numbrid peavad olema ka kaasatud piiramata andmehindadesse ja mitte äh, välishindadesse, nagu nad praegu on hinnaregulatsioonis. et isegi paljud avalikud teenused kasutavad neid, nii et vaatan huviga ja tahaksin komisjonilt küsida, kas selline mudel võiks olla mõeldav, et siseriiklikud teenusenumbrid äh, võiksid olla siin eeskujuks. et ka, ka, et seda võiks kasutada eeskujuna. piiramata paketid on alati minu eelistus, olgu see andmete või telefoni puhul. see on kasutajatele tõesti parim, annab parima ligipääsu digiseenustele peamine eesmärk on ju ka, et meil oleks odav hind telefoni kasutajatele, see lihtsalt on inimestele parim. aga ma nä-, ootan huviga, mis saab sellest piiriülesest olukorrast, samas tuleb ka mõista, et et It-, Itaaliast Lapimaale helistamine ei ole tingimata automaatne ja tuleb mõista seda pisut laiemalt, siin on ka hinnaprobleemid. Thank you very much on behalf of the European suur tänu ECR-i nimel kaheks minutiks härra Pilan. suur tänu. viimastel aastatel muidugi oleme saavutanud väga palju eh, selleks, et eh, tekiks eh, ühtne telekommunikatsiooniturg, see on väga oluline osa siseturust, meil on hädaabinumber üks, üks, kaks, meil on Euroopa elektroonilise side seadustik, mida volinik mainis seda rakendatakse järgmise aasta lõpuks. on õigusaktid äh, rändluse osas, telefonikõnede osas, andmete osas. ettevõtted endiselt äh, aga üritavad leida lünki tagamaks, et tarbijad maksaksid rohkem. vähemalt Poolas on see endiselt nii, kuid edusammud on, on siiski olnud tohutud ligipääs teenusnumbritele null kaheksa null null algusega tundub olevat nüüd see viimane asi, mida peame saavutama selleks, et siseturg toimiks täielikult kommunikatsioonivaldkonnas, see on väga oluline, ühest küljest paljud nendest numbritest on ettevõtete käsutuses, nagu Soome kolleeg õigesti ütles, ja peame silmas pidama, et äritegevus, sellel ei ole piiranguid ja see toob kaasa suured kulud nendele, kes helistavad väljas, väljastpoolt välismaalt, kuid äh, teisalt kasutatakse neid tasuta numbreid ka avalike teenuste poolt, nii et autori esit-, autor, küsimuse esitaja härra Schwab osutab sellele, et näiteks meil on vaja ligipääsu meditsiinilisele infole Poolas, väga paljud poolakad, kes töötavad välismaal täna, äh, saavad helistada sest neil on erinevate riikide numbrid. aga nagu proua Tuun ütles, kui nad tahavad saada teavet Poola haiglalt, helistades null kaheksa null null numbrile, nad ei saa seda infot, nii et ma olen seepärast väga tänulik proua volinikule kõige, kõigi nende lubaduste eest ja kutsun Euroopa Liitu üles aktiivselt tegutsema. Thank you very much. suur aitäh nüüd härra Tšiodaru. I don't see him, so we will continue with the next speaker. aga me teda ei näe, seepärast läheme järgmise kõneleja juurde. härra Tšambatski, üks minut. suur tänu, proua president, proua volinik. kõigepealt avaldan teile tunnustust ja õnnitlen teid tagasivalimise puhul, soovin teile edu teisel ametiajal. kõigepealt tahaksin teile avaldada tunnustust selle eest, mida te olete saavutatud, rändlustasude ärakaotamine ka Lääne-Balkani riikides. mõistan aga kolleegide soovi null kaheksa null null numbrit muuta tasuta numbriteks kogu Euroopas, kuid kui paljuks see läheb meile maksma? see küsimus tuleb ju esitada, me ei ela kommunismi või sotsialismi ajastul, me elame äh, sellises liidus, mis tugineb vabakaubandusel muidugi kodanikel peaks olema ligipääs äh, terviseinfole, mis puudutab neie lähedasi, kuid see peaks toimuma sellise mõistliku lahenduse raames. proua volinik, ma loodan, et te leiate mõistliku lahenduse. Äh, see ei saa olema kiire ega tasuta, igal juhul ma sooviksin mõistlikku lahendust. For... suur aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voorus on härra Kelly. suur tänu kõigepealt, aitäh äh, selle teema tõstatamise eest härra Schwabile ja volinikule, kes äh, seda adekvaatselt puudutas. olen siin olnud liige juba kümme aastat siin parlamendis ja igal täiskogul keegi tõuseb püsti ja ütleb, me peame lõpule viima siseturu ja digitaalse siseturu. oleme teinud olulisi äh, edusamme, rändlus, geopiirangud ja ei ole mõtet mõnikord konkureerida. kuid tahaksin öelda Maria Gabrielile, oleks tore, kui teie võiksite olla see, kes ütleb parlamendile järgmise viie aasta jooksul, et me olemegi nüüd lõpule viinud siseturu ja digitaalse siseturu. millised on tõkked, millised on lüngad, äh, osutage neile, tegelge nendega vabanegem nendest ük-, üksteise järel ja teeme seda järgmise viie aasta jooksul, see oleks fantastiline. nii et Maria, vaatame teie poole. Thank you very much and now I will give the floor back to aitäh ja nüüd annan uuesti sõna volinik Gabrielile. Merci beaucoup, madame la aitäh. tänan Euroopa Parlamenti, kes tõstatas selle väga olulise teema mis puudutab ligipääsu teenuse numbrile koodiga null kaheksa null null, tänan ka toetuse eest äh, meetmetele, äh, mida siiamaani on võetud digisiseturu ülesehitamiseks. vastaksin nüüd aga konkreetsemalt. proua Kumpula-Natri küsimus oli väga selge ja ka härra Kelly küsimus. et miks kõnede hinnad on nii keerukasti, keerukalt tehtavad? see on väga selge, me räägime tõketest, aga tegemist on ühepoolse majandusliku otsusega ja välismaalt helistades on väga raske kulusid paika panna, sellepärast et äh, kolmas pool ei saa äh, kontrollida erinevaid tekkivaid äh, lõivusid ja makse, nii et see võib endaga kaasa tuua ka pettusi ja just sellepärast nii riikliku kui ka Euroopa seadusandlusega ei ole välismaalt äh, kõnede keelamine keelatud. ja nüüd oleks meil vaja leida lahendusi Euroopa tasandil, kõigepealt elektroonilise kommunikatsiooni juhend. me ütlesime väga selgelt, et kahekümne esimesest detsembrist kaks tuhat kakskümmend peab see hakkama liikmesriikides kehtima aga siin on ka meetmed selleks, et piiriüleseid moonutusi vältida ja aidata kaasa siseturu täideviimisele. üheks näiteks on näiteks üle Euroopa Liidu paika panna maksimaalne määr ühele ühikule ja tänu sellele on meil võimalik kulusid vähendada ning risk, et äh, üldised äh, ühenduskulud äh, on liiga kõrged, et neid leevendatakse siis näiteks operaatorile, pangale, telefoniettevõttele. nii et meie nüüd täpselt jälgime, kas on vaja midagi veel ette võtta. nii et veel kord tahaksin tänada parlamendi liikmeid äh, selle arutelu eest, see on meie jaoks äh, vajalik, meie jätkumeetmete jaoks ja nagu ütlesin, me tõesti jälgime turu ja olukorra arengut selles vallas selleks, et otsustada, kas on vaja uusi meetmeid tulevikus rakendada. sõnum on järgmine, me oleme teinud edusamme, vaatame, mis on nende mõju, kuid tänu, juba tänasele arutelule oleme juba jõudnud äh, paremale mõistmisele äh, tendentside ja suundumuste osas, tehnoloogia ju areneb väga kiiresti ja meie peame samuti pingutama selle nimel, et mitte maha jääda. suur tänu, proua president, suur tänu parlamendi liikmetele. Thank you very much. suur tänu teile, proua volinik, sellega on see arutelu lõppenud. selle istungi protokollid edastatakse parlamendile järgmise osa istungjärgu alguses kinnitamiseks. kui ei ole pretensioone, siis vastu võetud resolutsioonid äh, saadetakse kõikidele resolutsiooni adressaatidele. sellega on parlamendi osaistungjärk lõppenud äh, ja soovin teile kõigile ilusat pärastlõunat.